Hello. Okay, if, uh... niisiis, äh, kui inimesed oma kohtadele istuks, siis võiksime alustada. Äh, kõigepealt ametlikud asjad, äh, kõigepealt esimesena võtame vastu päevakorra, ma loen päevakorra siis kinnitatuks, siis tuleb meil heaks kiita kahekümne kaheksanda jaanuari, kolmekümnenda jaanuari, kolmanda veebruari, kaheteistkümnenda ja kolmeteistkümnenda veebruari, kolmeteistkümnenda veebruari ja seitsmeteistkümnenda veebruari protokollid. kõik need protokollid on siis aastast kaks tuhat neliteist, need on teile välja jagatud, kas me võime need lugeda kinnitatuteks, aitäh. ja nüüd jõuame esinaise teadaanneteni ja infoni, kõigepealt käimasolevad triloogid Äh, Serenia koha peal eh, kahekümne viiendal veebruaril toimus meil viimane triloog ning parlamendi läbirääkimismeeskond väljendas äh, pettumust selle üle, et eesistujamaal puudub äh, läbirääkimisteks mandaat ning kogu läbirääkimiste protsess on seetõttu aeglustunud ma võin tõesti lisada, et see oli meie jaoks pettumuseks, sest me arvasime, et neil oli juba olemas paindlik mandaat, aga näib, et nädalavahetusel see paindlikkus kadus. Äh, me arutasime järgmisi küsimusi äh, üldine lähenemine otsuse langetamise protsessi ja äh, maksevõime taastamise ühtse fondi loomine. arutasime valitsustevahelise leppe elemente seoses selle ühtse Äh, kriisilahendusmehhanismiga ja samuti sissemakseid, selle mehhanismi ulatust, riigiabi läbivaatamisreegleid ja järgmine triloog toimub neljandal märtsil. mis puudutab maksekontode Äh, direktiivi, siis äh, ka meil toimus äh, jällegi kahekümne kuuendal veebruaril kohtumine ja saavutasime mõned olulised kompromissid, aga paraku mitte veel juurdepääs maksekontodele ja muu, üle, piiriülesed pangavahetused ja nõnda edasi Äh, kolmeteistkümnendal ja kahekümnendal märtsil peaksid toimuma järgmised triloogid ja läbirääkimised jätkuvad eesmärgiga saavutada kompromiss veel selle parlamendi ametiaja jooksul. kahjutasuhagid möödunud äh, neljapäeval Strasbourgis toimus siis teine äh, triloog näiteks ülemaksed, seda teemat arutasime, samuti Äh, kuidas mõjutavad kahjutasud ja trahvid üksteist, parlament on siin sisse toonud uue punkti ja siis rääkisime ka äh, solidaarvastutusest äh, artiklist üksteist, aga me ei saavutanud mitte mingeid lõplikke kokkumeeteid näiteks tõendite avaldamise koha pealt, see on seotud artikliga kuus ja samuti mitte riiklike otsuste koha pealt, mis on artiklis üheksa ja meil peaks toimuma järgmine triloog kuskil märtsi keskel ja seda siis jällegi selleks, et meil õnnestuks saavutada äh, kokkulepe veel selle parlamendi ametiajal. eurofondid äh, viis, tegemist on Sven Kiigoldi raportiga, sest me arutame praegu kahte eurofondide raportit. pärast kontakte kolme institutsiooni vahel jõuti kirjalikul menetlusel kokkuleppele, nii et, et kahekümne kuuendal veebruaril toimuma pidanud triloog jäi ära see kokkulepe sisaldab elemente turukuritarvituse ja MIFIDi äh, direktiividest, samuti sanks-, sanktsioonide kohta. Äh, samuti saavutasime kokkuleppe äh, nende suuniste osas, keda eurofondide hüvituspoliitika hõimab, hõlmab, arvestades neid uusi Äh, probleeme, mis tekivad teatud ülesannete delegeerimisel aga kolmandale osapoole ja meiega konsulteeritakse vastavalt kodukorra reeglile seitsekümmend pärast pärast seda, kui me oleme saanud siis korporate äh, ametliku kinnituse, et nad on selle tekstiga nõus ja me loodame, et see läheb aprillikuisele täis, teisele täiskogule, ma tean, et meil on veel mõned asjad, mis vajavad arutamist. aga loodetavasti õnnestub need asjad ära lahendada selleks ajaks kas Kei soovib sõna võtta? ei. aa, Kei lihtsalt jõudis kohale alles. kõigepealt äh, meil on äh, uued konsultatsioonid äh, MIFID-i koha peal ja ma ütlesin, et meiega siis kooskõlastatakse vastavalt kodukorra reeglile seitsekümmend ja neljateistkümnendal jaanuaril siis saavutas äh, Äh, Margus Veber, raportöör, kokkulepe, meid teavitati sellest kuueteistkümnendal jaanuaril ja praegu nõukogu üheksateistkümnendal veebruaril saadis kirja, milles ütleb, et parlamendi seisukoht kiidetakse heaks, kui parlament on kokkulepitud tekstiga nõus ja kui raportöör soovib sõna võtta, äh, siis äh, annan talle võimaluse seda teha. Markus, palun. aitäh, eesistuja. niisiis Eh, MIFIR ja MIFID eh, on loomulikult eh, finantssektori reguleerimispaketi keskseteks osadeks. me oleme nendega tegelenud juba aastaid ja oleks väga hea olnud, kui me oleksime kokkuleppe nõukoguga saavutanud varem, aga meil on juba need triloogid kestnud üle poole aasta, see on olnud suur väljakutse aga tahaksin tänada kõiki, eriti meie läbirääkimiste meeskonda, ja samuti tahaksin tänada komisjoni äh, sekretariaati ja meeskonda. on tõesti muljetavaldav, et meie komisjon on suutnud nende läbirääkimiste käigus olla niivõrd üksmeelsed. ma arvan, et äh, enam kui äh, üheksakümmend protsenti kokkuleppest nõukoguga peegeldab just nimelt seda, mida Euroopa Parlament esimesel lugemisel soovis, nii et, et ma ütleksin, et tegemist on tõesti suure eduga Euroopa Parlamendile ja ma leian, et me peaksime olema selle tulemusega rahul ja hääletama selle poolt täiskogul. niisiis aitäh, vastavalt siis kodukorra reeglile artikkel seitsekümmend äh, panen siis need Mifidi ja Mifiri tekstid hääletusele, lihtsalt äh, käe tõstmisega kinnitage, et oleme valmis nende üle täiskogul hääletama, kes on poolt, kas keegi on vastu ka või erapooletud ei ole, hästi niisiis, selle asjaga on nüüd korras, tekst läheb täiskogule ja hääletus toimub siis aprillikuus. pärast seda, kui juristlingvistid on selle teksti läbi vaadanud. ja küll ma ei hakka siin ütlema, et võib-olla siis on, tulevad probleemid uuesti päevaga korrale. ja nüüd samasugune menetlus ka kapitalinõuete direktiivi kohta kaheksateistkümnendal detsembril saavutati triloogil kokkulepe, me teatasime sellest oma kohtumisel üheksandal jaanuaril, kahekümne kuuendal veebruaril äh, Koreperilt tuli kiri, nii et nemad äh, on nõus, nii et Kei, palun võta sõna sellel teemal aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt, tahaksin tänada kõiki variraportööre, tegemist oli väga tehnilise teemaga, väga tehniliste triloogidega Äh, kõik need assistendid ja abistajad, äh, kes seal osalesid, ma olen neile väga tänulik selle aja eest, mida nad pühendasid. Äh, tõesti, kõik asjad said lõpuks paika pandud ja kõik olid, kõik said asjast aru, töö ei olnud sugugi kerge, nagu ma ütlesin, tegemist oli väga tehnilise dokumendiga aga see tõesti annab meile väga usaldusväärse ühtse turuakti teemalise õigusakti ning me tahtsime paljusid probleeme äh, Äh, kõrvaldada ja ma arvan, et mõned meist on olnud õnnestunud selle direktiiviga äh, kõrvaldada, nii et, et nüüd saame võtta sihikule näiteks äh, väärtpaberid, et keskpank saaks tegeleda asjadega, mida vaja on, aitäh. aitäh ja jällegi vastavalt kodukorra reeglile seitsekümmend käe tõstmisega andke märku, kes on selle poolt, et tekst läheb täiskogule. kas keegi on vastu? kas mõni on erapooletu? ei ole, niisiis äh, seega äh, hääletus peaks toimuma samuti aprillikuisel täiskogul. aitäh äh, selle eest, et te nii kannatlikult ootasite, kuni ma kõik need teadaanded ette kandsin. tegemist on täna meie viimase rahanduspoliitika alase dialoogiga Äh, niisiis äh, täna äh, te, härra Draghi, olete esi, olete viimast korda selle majanduskomisjoni koosseisu ees ja mina, ja mina olen viimast korda siin võib-olla täna teie kohal, teie, teie jaoks eesistuja niisiis meie komisjon kiitis heaks teie ametisse nimetamise ja seetõttu tunneme ennast vastutavana teie tegevuse eest Teie mandaat on olnud võib-olla kõige keerulisem ja kõige rohkem väljakutseid, väljakutseid sisaldav. Äh, mitte väga ammu äh, mõned inimesed avaldasid äh, kahtlust, et kas Euroopa Majandus- ja Rahandusliit üldse suudab eksisteerida nii, nagu ta täna eksisteerib. Õnneks tänu Keskpanga tegevusele oleme täna palju paremas positsioonis, aga loomulikult väga palju tööd on veel vaja ära teha ning üldiselt leitakse, et Äh, inimesed äh, tunnevad väga suurt huvi ka selle, selle vastu, mida te järgmise mandaadi jooksul tegema hakkate. meie teiega siin majandus-rahanduskomisjonis neis oleme teinud Keskpangaga väga head koostööd, ma arvan, et kuuspaki juures olime me liitlased ja nüüd oleme liitlased pangandusliidu küsimustes. niisiis äh, ma loodan, et niimoodi meil õnnestub tuleviku jaoks saavutada hea lahendus ja ma olen mõnedelt kuulnud kommentaare et me oleme kulutanud väga palju aega sellele, et küsime teilt küsimusi teiste asjade kohta kui rahanduspoliitika nende kohtumiste käigus. meil on äh, väga olulisi õigusakte vastu võetud, mis mõjutavad oluliselt rahandusliitu ning äh, ja seetõttu võib-olla me leiame, et äh, on olnud õige vahetada mõtteid ka nende õigusaktide teemal ja mitte ainult küsida teilt siis intressimäärade kohta küsimusi aga samas äh, te olete äh, ühinenud teiste keskpankadega poliitika suunamise vallas. nii et, et äh, ilmselt ka tulevikult ootame teilt suuniseid, nii et, et igatahes me oleme Äh, tõesti nautinud teie külaskäike siia, meil on väga hea meel, et olete meile vastu tulnud ja vastanud ka küsimustele, mis jäävad väljapoole selle kohtumise piire. Äh, te olete andnud oma panuse ka meie seadusloomealas töös ja nii et Maarja, annan sulle sõna. Well, thank you, madam chair aitäh, proua äh, esimees, lugupeetud liikmed. nagu te ütlesite, tõepoolest see on minu viimane kuulamine EKONis enne selle äh, Ähm, koosseisu töö lõppu. kõigepealt tahan tänada teid, Sharon, selle eest, kuidas te olete juhtinud seda komisjoni väga keerulistel aegadel, nagu te ütlesite, jah, me oleme väga hästi koos töötanud. ma tahaksin tänada ka kõiki teid ausa ja viljaka mõttevahetuste, ausate ja viljakate mõttevahetuste eest, mis meil on möödunud aastatel toimunud see on minu jaoks hindamatu väärtusega. Nendel rasketel kriisiaegadel see äh, väljakutse esineda kogu ees, kellel on tõeliselt euroopalik lähenemine, on olnud suureks abiks. selleks, et meie tegevused leiaksid üldsuse heakskiidu. enamgi veel, need kuulamised on alati olnud väga teretulnud võimalused rääkida sellest, milline on rahaliidu seis äh,, Äh, ja teha seda kahe tõeliselt euroopaliku institutsiooni vahel, äh, pidada debatti selle üle, milline on õige tee edasiliikumiseks. ma väga loodan ja ootan samasugust äh, tööd uue EKONi komisjoniga juulist alates selle viimase kuulamise võimalust tahaksin kasutada selleks, et teha kokkuvõte äh, sellest rahanduspoliitikast, mida Euroopa Keskpank on vedanud järg-, viimase viie aasta jooksul ning teha kokkuvõte sellest, mis on euroalas avast- äh,, saavutatud nende aastate jooksul. annaksin ka meiepoolse hinnangu eesseisvatele probleemidele ja mis, mis seisab ees uues, uuel parlamendil ja uuel komisjonil enne kui ma neid kolme valdkonda hakkan detailsemalt käsitlema, tahan teile meenutada, et järgmine EKP nõukogu toimub neljapäeval ja selle niinimetatud vaikuseperioodi arvesse võttes ma usun, et te mõistate, et ma ei saa väga detailseid vastuseid anda meie rahapoliitiliste seisukohtade kohta täna. viimase viie aasta jooksul jätkas EKP vajalike meetmete rakendamist selleks, et säilitada euroala hinnastabiilsus. tulgem tagasi esimese kuulamise juurde, mis toimus selle parlamendi äh, koosseisu puhul minu eelkäijaga kahe tuhande üheksanda aasta septembris. tol ajal oli majandus täiesti põhja jõudmas, peale suurt kokkutõmb- äh,, majanduse kokkutõmbumist äh, Lehmani äh, panga pankroti järel. me nägime, kuidas inflatsioonimäärad olid negatiivsed ja selles äh, keskkonnas olid prognoosid hinnastabiilsusega vast-, äh, vastavuses. olid projektsioonid, et inflatsioon äh, peaks olema kusagil kahe protsendi ligidal, EKP põhilised intressimäärad hoiti paigal väga madalate määrade juures, mis, milleni nad olid jõudnud eelmise aasta sügisest alates. mõningad, äh, kuulutati välja mõningate mittestandardsete meetmete äh, samm-sammuline leevenemine, aga kümne, äh, kahe tuhande kümnenda aasta mail külmusid riigivõla turud mitmete euroala riikide puhul. Äh, toimus finantsiline fragmenteerumine, see oli täiesti uues ebatavalises äh, vormis, finantstingimused ja meie rahapoliitika oli väga erinev erinevates liikmesmaades me tõime äh, sisse äh, võlakirjade turuprogrammi, mille eesmärgiks oli osta riikide võlakirju. samas, kui meie majanduslik mõju, mis tekkis äh, riigivõlakirjadele kriisile, see oli piiratud ja peamiselt piirdus see haavatavate majandustega, siis samal ajal äh, ülemaailmne taastumine avaldas öö, äh, ülespoole survet äh, energiahindadele. see äh, suurendas inflatsiooni ka euroalas, me otsustasime tõsta intressimäära kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses selleks, äh, et keskpikas perspektiivis inflatsioon Äh, mis äh, tugines energiahindadele ja väga kät-, kergelt kättesaadavale rahale. aga äh, riigivõlakriis süvenes ja sattusime teise majanduslangusse ja seetõttu inflatsioonisurve taganes ja seetõttu alandasime meie intressimäära samm-sammult ning püüdsime toetada panku nendes liikmesmaades, kellel oli tõsiseid probleeme. selleks, et äh, olla sammu võrra ees krediidikriisist, tõime sisse refinantseerimise võimalusi, äh, mille tähtaeg oli kuni kolm aastat, arvata, äh, arvestades siis, et äh, on võimalik saavutada täielik likviidsus fikseeritud määra juures. arvestades seda, et nii pangad kui äh, riigivõimud äh, toitsid äh, seda negatiivset nõiaringi. investorid hakkasid kartma, et teatud liikmesmaades välja antud era- ja riigivõlakirjad tegelikult ei, neid ei suud-, saagi kunagi ühtses valuutas kätte saada. ja seetõttu tekkis oluline redenovatsiooni risk. nagu teate, euroala terviklikkus on hädavajalik selleks, et säilitada äh, põhilepingutes antud kohustused ja selleks, et säilitada meie rahanduspoliitika järjepidevus. ja selle tervikuse säilitamiseks väljendasime, väljendasime, et oleme valmis tegutseda rahapoliitiliste otsetehingutega, mille eesmärgiks oli eemaldada äh, kompensatsioon, mida võis saada taoliste äh, võlakirjade ostmisega kaot-, seotud riskiga. see teadaanne äh, pööras tagasi destabiliseerivad kapitalivood, mida reeden-, reedenomatsiooni hirmud olid käivitanud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kevadel. samal ajal kui finantsturud olid äh, stabiilselt normaliseerunud juba mitu kuud, siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda hiliskevadel ja suvel Äh, muutus euroala rahaturg nagu ka äh, muu maailma rahaturg. Äh, seda hakkasid mõjutama ülemaailmsed šokid, see meie märkasime, et eeldatav intressi, äh, eeldati, et intressimäärad tõusevad, see ei olnud aga põhjendatud, arvestades, millised on makromajanduslikud tingimused ja see ei olnud vastavuses järelevalvenõukogu poliitiliste kavatsustega. möödunud aasta juulis seetõttu me täpsustasime, milline on meie edasisem rahanduspoliitika orientatsioon. me pakkusime edasi äh, ettepoole suunatud äh, juhiseid Äh, arvestades äh, seda, äh, milline on meie poliitika, arvestades sellega, et tingimata peaks säiluma hindade stabiilsus igal kõik meetmed nii standardsed kui ebastandardsed on võetud selleks et säilitada meie peamine eesmärk säilitada hinnastabiilsus ja need on andnud oma äh, tulemuse. kahe tuhande üheksanda aasta juunist äh, saates on kesk, äh, saadik on keskmine inflatsioonimäär olnud üks koma kaheksa protsent. erakordsetes olukordades olid meie meetmed erakordsed, kuid meie pühendumine põhilisele eesmärgile ei ole muutunud ja meie strateegia on jäänud strateegia on juhtinud meie tegevusi meie pühendumine nendele põhilistele elementile peegeldub kesk- ja pika perspektiivi öö, ähm, ootustes inflatsiooni suhtes, need on vastavuses Järelevalvenõukogu eesmärgiga hoida inflatsiooni märk allapoole kahte protsenti, kuid siiski kahe protsendi äh, ligidal ja seda siis äh, keskpikas perspektiivis viimased viis aastat on näinud mitte ainult tõhusat äh, rahapoliiti-, äh, rahapoliitika kujundamist euroalas, me peame mainima ka seda, et väga palju on saavutatud majanduspoliitika kujundamisel. neli aastat peale seda, kui esimesed liikmesmaad palusid finantsabi, siis täna võime öö, äh, päris kindlalt öelda, et kõige hullemat on õnnestunud vältida kõigi asjaomaste tegurite poliitiline tahe on olnud piisavalt tugev selleks, et kaitsta euro terviklikkust, paljud on seda tahet alahinnanud. enamgi veel, vastandina, vastupidisele haledale pildile, mida mõned äh, üritavad täna maalida, on euroala öö, äh, majandus öö, äh, fundamentaalsetest aspektidest ja institutsionaalselt äh, paremal äh, paremal alusel, kui ta oli selle parlamendi mandaadi alguses. selgelt liigub ta õiges suunas ja klaas on seega vähemalt poolenisti täis. suuresti võib seda ähm, suurel määral võib öelda, et seda, äh, selle tulemuse andsid äh, majanduspoliitika korrigeerimine äh, riiklikul tasandil. tasakaalut-, tasakaalustamatus väheneb, pannakse paika vundament parema konkurentsivõime ja suurema kasvu jaoks. eriti kehtib see programmiriikide ja suhtes, kes on teinud märkimisväärseid jõupingatusi selleks, et tasakaalu viia riigieelarve äh, parandada finantssektor ning äh, reformida oma majanduse struktuuri. lisaks riiklikele poliitikatele on euroala tervikuna muutunud palju vastupidavamaks. Nende keeruliste aastate jooksul, kui tihti tundus väga ahvatlev minna riiklike äh, päästevahendite juurde tagasi, suutis Euroopa Parlament tõeliselt euroopaliku lähenemisega mängida oma rolli selleks, et leida tõeliselt euroopalik lahene, äh, lahendus. ma olen veendunud, et mingil hetkel tuli läheneda institutsionaalselt ja see on loomulikult tekitanud ebamugavust loomulikult äh, teie endagi kodades. aga tuleb tunnustada seda, mida on saavutatud. kõigepealt six-pack, two-pack ja fiskaallepe on äh, muutnud äh, kõik, äh, kogu selle raamistiku palju vastupidavamaks erinevatele probleemidele. see on muutnud vastupidavamaks meie rahaliidu. teiseks, parem finantsregula- äh,, regulatsioon seda me oleme näinud äh, CR4 ja kompromissi suhtes, mis jõudi BRD juures ja sammud, mida on astutud selleks, et jõuda tõelise pangandusliiduni. Äh, et meil on üks järelevalve, meil on üks vaidluste lahendamise mehhanism, harmoniseeritud raamistik riiklike deposiitide tagamise jaoks. see olulisel määral vähendab riski, et samasuguse ulatusega kriis, mida me praegu üle, millest me praegu üle saame, kunagi veel juhtuda võiks. lõpuks, kaks tuhat kümme polnud mingisuguseid kokkuleppeid äh, paigas selleks, et tulla toime liikmesmaadega, kellel pole enam turule ligipääsu. see lõi taolis- eh, lõi nii suure ebakindluse turgudel selle suhtes, kuidas siis nüüd edasi. ESM-i ja TÜPEC-iga mõlemad on alalised finantseerimisinstrumendid ja valitsuse poole äh, raamistik, mis nüüd meil olemas on, see on osutunud tõeliseks sammuks edasi ning tagab selle, et tulevikus on euroala palju paremini valmis taolise kriisiga toime tulema. ajalooliselt vaadates on viis aastat vaid äh, silmapilk. vähem kui viie aasta pärast äh, vähem kui viie aasta jooksul on euroala astunud tohutu sammu edasi, teinud seda kõik koos. seda ei ole võimalik liiga palju rõhutada lähimate nädalate jooksul. mul pole kahtlustki, et juulist alates jätkab uus parlament sellise, samasuguse tähtsa rolliga, kui seda on täitnud see koda siin oma äh, valimisperioodi ajal. eesseisvad probleemid on liiga tähtsad, liiga keerulised selleks, et saaksime loorberitele puhkama jääda. on liiga vara, et öelda, me oleme oma eesmärgi saavutanud. euroala inimesed kannatavad siiani äh, Äh, selle vältimatu kohanemisprotsessi käes, mis äh, on äh, aastatepikkuse tasakaalustamatuse tulemus. tööpuudus on jätkuvalt ebamõistlikult kõrge, kodanikud hindavad Euroopat selle järgi, kuivõrd ta on suuteline tekitama töökohti ja jätkusuutlikku kasvu. eesseisvad aastad on selleks, et luua parem, täiuslikum liit, mis taolisi eesmärke ka täidab eelkõige see tähendab seda, et täidetakse minevikus antud lubadusi. liikmesmaad peavad täitma oma tõotusi, mis puudutavad tasakaalu saavutamist ja majanduse struktuuri reformimist. fiskaalpoliitika peab olema vastavuses stabiilsus- ja kasvupakti äh, sätetega ning fiskaalleppe sätetega. fiskaalkonsolideerimine see tuleks äh, paika panna kasvusõbralikul moel, samas kui struktuurireformid peaksid äh, soodustama võimalikku kasvu. see puudutab kõiki liikmesmaid, mitte ainult neid, kes mingil hetkel pöördusid äh, teiste poole, kui kadus ära nende ligipääs turgudele. see puudutab ka Euroopa institutsioone. Nemad peavad tagama seda, et ühtseid reegleid rakendatakse põhjalikult ja ühtemoodi. mineviku lubaduste täitmine tähendab ka seda, et säilitatakse eh, peetakse kinni nendest lubadustest, mida valitsusjuhid andsid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunis eh, selle kohta, mis puudutab pangandusliidu lõpuleviimist. see tähendab ka, et kokkulepitud direktiivid võetakse kiiresti üle siseriiklikusse õigusse ning äh, rangelt rakendatakse ähm, vastu võetud regulatiivset raamistikku. see tähendab ka äh, tugevat teist sammast pangandusliidust, ähm, ühtset vaidluste lahendamise mehhanismi. täiuslikuma liidu loomine tähendab ka seda, et me täidame ära need augud, mis on praegu Euroopa arhitektuuris tõeline põhjalik majandus- ja rahaliit, nii nagu seda äh, on välja toodud nelja presidendi raportis, see peaks jätkuvalt olema meie pikaajaliseks eesmärgiks. see tähenda, ei tähenda seda, et integratsiooni peaks viima nii kaugele kui võimalik. see ei ole võimalik ega ka poliitiliselt reaalselt, äh, realistlik see tähendab, et me ühtlustame majanduse juhtimist ja äh, liikmesmaade poliitikat nii palju kui võimalik, nii äh, seal, kus see on vajalik, nii et positiivsed äh, mõjud äh, võimenduvad ning negatiivsed vähenevad. suveräänsuse jagamine olulistes poliitikavaldkondades on kindlasti üks viis, kuidas seda saavutada ei ole Keskpanga asi kirjutada ette, millised võiksid olla lahendused, see on poliitikute eesõigus. aga ma loodan nii keskpankuri kui Euroopa kodanikuna, et eelseisva valitsus, äh, valimiskampaania on võimaluseks pidada debatti selle üle, milline võiks olla Euroopa ühine tee edasi, millised võiksid olla lahendused. suur aitäh ja ootan nüüd teie küsimusi! Thank you. Uh, thank you uh.... suur tänu. asume aga kohe küsimuste juurde, kõigepealt Rahvapartei fraktsiooni nimel uh, härra Põlts, palun. suur tänu, lugupeetud esinaine, lugupeetud uh, president, suur tänu teile teie sissejuhatava sõnavõtu eest. Channels. Are you there? Herzlichen Dank, äh, Herr Präsident, für Ihre Aus-. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu, lugupeetud president, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on väga hea meel, et te tänasite Euroopa Parlamenti tehtud töö eest. kõik, kes tulevad Saksamaal, teavad, et Euroopa Parlamenti tavaliselt nii tänulikult ei suhtuta, nii et suur tänu teile selle eest. aga kaks küsimust teile kõigepealt, äh, mis puudutab äh, kapitali ja riigivõlakirju, siis Euroopa Parlament on alati soovinud äh, riskikaalu määramist riigivõlakirjade jaoks. aga läbirääkimistes teiste institutsioonidega on alati sellest elemendist kuidagi vabanetud Saksa finantsminister äh, hiljuti toetas teistsugust lähenemist. ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht selles küsimuses? iseäranis, mis puudutab äh, esimesi samme selles suunas. meil on tulemas siin äh, varade kvaliteedi ülevaatamine, stressitest ja siis veel Troika. Euroopa Keskpank on üks osa troikast ja kui me vaatame neid riike, kus troika on tegutsenud, siis rakendusmeetmeid on tõsiselt kritiseeritud. sellegipoolest nende meetmete üle peeti varem läbirääkimisi liikmesriikide parlamentidega ja paistab, et riigid, kes on troika soovitustest kinni pidanud, äh, on äh, pikemas perspektiivis äh, siiski kasu saanud nendest soovitustest. milline oleks teie hinnang? suur tänu. Teie esimene küsimus, riskikaal riigivõlakirjadele. me peame siin erinevaid asjaolusid eristama kõigepealt riskivõlg üldisemalt riigivõlakirjadele sellest küsimusest peaks rääkima Baseli komisjoni tasandil ja see peaks äh, kehtima kõikidele pankadele kogu maailmas võrdselt. ja sellel tasandil tuleks reguleerida maailma tasandil. ja teine küsimus. on hoopis äh, riskikaal meie varade kvaliteedi hinnangus. siin tuleb mängu äh, kapitalinõuete direktiiv neli ja selle kapitalinõude ülevaatavale ja kolmandaks on, kuidas hakatakse riigi võlakirju kohtlema stressitestides. Need hakatakse kohtlema samamoodi nagu kõiki teisi ähm, varasid, äh, neid hakatakse survestama äh, stressi meetmetega nagu kõiki teisi varasid, nii et püüame siis jääda konservatiivseteks, nii konservatiivseteks kui vähegi võimalik, pidades äh, silmas praegust reguleerimise taset Euroopa Liidus. Teie teine küsimus puudutas Troikat, olen teiega kahel käel ühel meelel, need riigid, kes on osalenud Troika programmides, on äh, sellest kasu saanud. me võime seda praegu öelda täiesti selgelt, meil on piisavalt kogemusi juba selja taga ja see protsess ei ole olnud kergete killast. see on olnud lausa valuline enamus juhtudel, kuid on üsna selge, et äh, need programmid olid üldjoontes äh, see, mida need riigid vajasid ja endiselt vajavad, sellepärast et äh, töö ei ole veel kuhugi kuidagi lõppenud siin võib rääkida ka ÖKP ja Troika rollist, aga selge on see, et Euroopa Keskpanga osalus Troikas aitas äh, meie rahapoliitika ülekandekanaleid sujuvamaks muuta, aga sellest me räägime tõenäoliselt teiste küsimustega seoses veel, aitäh. ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel Elisa Ferreira proua Felena ütleb, et ta räägib inglise keeles, et asju kergemaks muuta. lugupeetud president, ma olen tänanud teid juba korduvalt selle eest, et te olete olnud õigel kohal õigel ajal, kriisi ajal ja ma ei hakka uuesti neid tänusõnu kordama, kuid paluksin teil, et te ei loobuks mõtlema, mõtlemast, et te ei loobuks tegemast ettepanekuid euroala veel puudujäävate elementide kohta te peate oma tööd jätkama, aga keskenduksin kahele küsimusele. kõigepealt ma sooviksin teilt küsida äh, selle kriisilahendus, pankade kriisilahenduse mehhanismi kohta, SRM-i kohta. meie parlament on Pangandusliidu temaatikaga olnud väga aktiivselt hõivatud ja öö, äh, me oleme teinud tööd ka öö, ühtse järelevalvemehhanismi küsimuste kallal äh, ja nüüd on meil nõukoguga läbirääkimistes mitmeid äh, raskusi. mina olen raportöör äh, ja koos minu variraportööridega, kaasraportööridega tahaksime paluda teid, et te oleksite selge sõnaline Euroopa Keskpanka esindades selles protsessis, teil on legitiimsus olemas Teie järelevalve ei ole usaldusväärne, kui ei ole pangakriiside lahendamiseks tugevat raamistikku. ja loomulikult äh, siin on äh, seot-, see on konkre-, seotud konkreetsete pankadega, äh, samuti krediidi, kreditoride kaasamisega pärast seda, kui, pärast seda, kui programm on äh, ellu viidud nendes ka riikides. Äh, oleksin huvitatud teie kommentaaridest, nagu te teate, riigivõlg on kasvanud, mõned äh, riigid on küll programmi selja ja, ja selja taga jätnud, aga riigivõlg on kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti kõrgem ja majanduskasvu prognoosidest ei jätku, et seda täiendavat äh, võlga kuidagi ära maksta. nii et, et ma tahaksin teada, kas need üldised avaldused, mida te olete teinud, peavad endiselt paika, kas te olete vajaduse korral võimelised sekkuma ja milliseid tingimusi te seate nendele riikidele, kui äh, äh, on vaja neid riike spekulatiivsete rünnakute eest kaitsta, aitäh! aitäh, ma olen teiega nõus. praegu on äh, väga oluline jõuda kiirele lõpule nende läbirääkimistega, mida peetakse kriisilahendusfondi üle Euroopa Keskpank ja mina ise oleme algusest peale, äh, sellest ajast peale, kui need äh, kõnelused ala, äh, alanud, olnud järgmised. sellel mehhanismil peab olema tõhus juhtimine, see juhtimine peab olema selline, et oleks võimalik langetada otsuseid olukordades, mis on tõesti väga keerulised ning need otsused tuleb langetada kiiresti niisiis see juhtimisstruktuur peab olema selline, mis selliseid otsuseid võimaldab. teiseks äh, on vaja äh, selget eraldatust siis järelevalveorgani äh, hinnangute vahel ja nende kriisilahendusotsuste vahel. SSM on siis see, otsustab, kas panga maksevõimet tuleb taastada või oleks parem, kui Äh, äh, tuleks panga tegevus lõpetada ja kui otsustatakse panga maksevõime taastada, siis tuleb otsustada ka, kuidas seda täpselt teha. ei ole mõtet äh, hakata seda kahte asja, hinnanguid ja otsuseid omavahel siduma meile on öeldud, et oleks mõistlik, ähm, kui Eh, keskpank oleks eh, SRM-i eh, juhatuses, aga meie tahame seal siiski olla ainult vaatlejatena. ning kolmandaks, see aeg, mis praegu ette on nähtud kümme aastat, enne kui selline üldine lahendus paigas on, mis mõningaid riske ühendab, on meie arvates liiga pikk pikk mina olen äh, pakkunud, et äh, see võiks olla poole võrra lühem, see aeg. aga see muide ei tähenda, et pangad peaksid hakkama nüüd äh, kaks korda kiiremini maksma, vaid see tähendab, et vähemalt üleminekuperioodiks viie aasta pärast on selline ühtne süsteem paigas ja äh, seda süsteemi on vaja ka siis selliseks stabiilseteks aegadeks, mitte ainult kriisiaegadeks ja see süsteem võib võtta erinevaid vorme. Äh, näiteks äh, võib-olla äh, laenata turgudelt, kasutades ühiseid valitsuse tagatisi või mida iganes. niisiis, meie peame neid olulise tähtsusega elementideks ma ei tahaks öelda, et SSM ei ole usaldusväärne, kui äh, seda kriisilahendusmehhanismi ei ole, siis kui järelevalvemehhanism jõustub, aga äh, Äh, kui äh, seda kriisilahendust äh, ei, ei ole, siis need vastutused omavahel hästi ei haaku. meil on küll üks organ, mis langetab otsuseid ja siis on ikkagi veel riiklist riik, liikmesriikide ametiasutused, mis hakkavad langetama otsuseid kriisi lahendamise osas, nii et, et seal võib tekkida vastutuste vahel probleeme. ja siis veel äh, Äh, meil on olemas programm, äh, mida vajadusel äh, käivitada, see tähendab, kui need tingimused on täidetud, kõik need tingimused, mida siis rahapoliitiliste otsetehingute puhul on otsustatud, riigil on olemas programm, see programm peab olema teatud iseloomuga, kõik tingimused on täidetud, siis Äh, saalist küsitakse, kas see on põhimõtteliselt sama asi, mis troika. ei, miks te seda ütlete, ütleb härra Tra-. Äh, need on hoopis teistsugused asjad. niisiis. jah, kui küsimused on nii pikad, siis ei ole võimalik kõigile vastata. Ole Schmidt nüüd Alde nimel, palun. aitäh kuna tegemist on viimase korraga, siis ma saan, äh, kus ma saan teile küsimusi esitada, siis äh, tõesti tahaksin avaldada teie tunnustust ja öelda, et ma tõesti imetlen äh, teid selle eest, kuidas te Euroopa kriisist välja olete tüürinud. ma arvan, et väga paljud kolleegid ütleksid sama, aga kuna ma näen teid täna viimast korda, siis tahaksin seda rõhutada. mul on kaks küsimust. ühe küsimuse pean esitama Ukraina kohta sellepärast et ma arvan, et see on täna kõigi mõtetes. kuidas Euroopa majanduskasv, kõik need ootused, mis meil on, kuidas, kuidas Ukrainas toimuv seda kõike mõjutab, aga minu esimene tõeline küsimus puudutab läbipaistvust. Te rääkisite, et me oleme nüüd äh, Äh, viis aastat äh, edasi liikunud ja võib-olla võib äh, läbipaistvust ja aruandekohustuslikkust parandada. kas te kavatsete avaldada juhatuse, panga juhatuse koosolekute protokollid järgneva viie aasta jooksul näiteks? ja minu teine küsimus puudutab eraldatud või jagatud Euroopat. nagu te teate, mina olen pärit riigist, mis ei kuulu euroalasse. mina olen alati olnud euro poolt ja selle poolt, et ka minu riigis oleks euro kasutusel. aga äh, kas te siin, teie rääkisite siin täiuslikust liidust, aga kas me kujunesin hoopis jagatud Euroopa või eraldatud Euroopa, kui meil on pangandusliit ja mitmed teised meetmed, mis on suunatud ainult euroala riikidele. nii et, et mulle tundub, et see võib Euroopas hoopis lõhestada. aitäh tahaksin teid kõigepealt tänada nende komplimentide eest, need on üsna haruldane ressurss tänapäeval, nii et, et olen teile kogu südamest tänulik. ausalt öelda ei saanud päris hästi seda küsimust Ukraina kohta. kas te tahate, et ma kommenteeriks, mis seal toimub või? Mm. Äh, see küsimus nõuab väga keerulist vastust ma arvan, et sellel vastusel on kaks mõõdet. me võime anda puhttehnilise vastuse äh,, majandusliku vastuse, sellise kitsarinnalise majandusliku vastuse ja selle koha pealt ma ütleksin, et äh, kui vaadata äh, Ukraina rahandus- ja kaubandussidemeid euroalaga, siis need on suhteliselt väikesed. Äh, ligemale alla ühe protsendi meie kaupadest tegelikult läheb Ukrainasse ja vähem kui üks äh, protsent panga, pankade nõuetest on ka seotud äh, klientidega Ukrainas, nii et, et niisiis sellest kitsast vaatenurgast on mõju euroala majandusele suhteliselt piiratud, aga aga kui vaadata näiteks, mis juhtus mitte nii väga ammu äh,, äh, kuidas äh, rahanduspoliitilised otsused, mida teistes riikides langetatakse, mõjutavad euroala, siis jah, ega nad väga, nende ulatus väga suur ei olnud. aga geopoliitiline mõõde sellel, mis praegu toimub on hoopis teistsugune. hoopis teistsugune, kui on olnud rahanduspoliitiliste otsuste mõju teistele riikidele. selle olukorra geopoliitiline mõju võib tõesti ulatada palju kaugemale kui eh, sellel, eh, nendele statistilistele arvudele, mida ma siin just esitasin. nii et, et ma arvan, et me peaksime jälgima seda olukorda eh, suure tähelepanuga ning asi ei ole ainult rahanduspoliitiliste otsuste langetamises, vaid vaid see võib mõjutada ka majandust tervikuna. Äh, mis puudutab nüüd läbipaistvust ja protokolle, nagu mõni aeg soovitati, on juhatus äh, esitanud panga nõukogule ettepaneku ja me oleme hakanud seda protokollide avaldamise küsimust arutama meil on toimunud üks arutelude voor ja plaanis on veel mitmeid teisi. ma arvan, et ma olen seda ka juba varem öelnud, et need arutelud on üsna keerulised, sellepärast et me peame kaaluma siin erinevaid aspekte, et need aruanded oleksid siselikult rikkalikud, informatiivsed, samas peame me jällegi kaitsma eh, panga nõukogu eh, sõltumatust ning ma võin teile kindlasti kindlustada, et need kõnelused jõuavad lõpule enne viie aasta lõppu ja siis protokollid avaldatakse. ja arvan, et selle, seda võin küll kindlalt lubada. veel üks äh, teema, mille te tõstatasite Äh, on äh, midagi, millest me tõesti äh, vägagi teadlikud oleme, et kas kõik need algatused nagu pangandusliit ja muu tekitavad lõhesid Euroopa Liidus. kõigepealt need on loomulikud sammud, mida rahaliit peab astuma selleks, et iseennast säilitada meie rahaliit oli väga julge samm edasi, aga see ei ole veel täiuslik samm ning äh, väga palju tuleb veel teha, enne kui me saame leid-, äh, öelda, et Rahandusliit äh, on nüüd kindlalt üles ehitatud. üheks nendest sammudest on Pangandusliit, aga neid samme on teisigi küsimus on selles, mis saab nendest, kes ei ole euroalas. pangandusliit siiamaani on olnud selline avatud liit, see tähendab, et kõik riigid, kes soovivad sellega liituda, võivad seda teha. ja muide, me vahetame pidevalt infot äh, Äh, järelevalveorganitega ka nendest riikidest, kes ei ole veel pangandusliidus, aga nagu ma ütlesin, tegemist on avatud liiduga, see ei ole ainult teatud kitsale grupile mõeldud. aitäh! palun üritage piirata esitatavate küsimuste arvu, muidu sattume ajahätta ja nüüd ECR-i nimel Dirk Epping, palun Äh, aitäh, härra Draghi, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal te ütlesite, et mis iganes ka ei tuleks teha ja see muutis teid rahandusmaailma James Bondiks. sellepärast, et teil on äh, nii-öelda luba raha juurde trükkida aga siis Saksa põhiseaduskohus pani teid paika Nemad leidsid, et rahapoliitilised otsetehingud on ebaseaduslikud ega pole kooskõlas Saksa seadustega ning eh, kuna kohtul on eh, jurisdiktsioon ainult Saksamaas siseriikliku õiguse küsimustes, siis eh, saatsid nad selle küsimuse edasi Euroopa kohtule Luksemburgis. ja äh, härra Kaueleri Saksamaa Bundestagi äh, juhitud komisjon kindlasti äh, kihutas kohe Karlsruuesse põhiseaduskohtusse äh, Bundesbanki otsuseid küsimärgi alla saama, nii et, et kui piiramatu on siis see teie õigus raha juurde trükkida, härra Draghi? ja kas, kas te ikkagi võite teha kõike, mida tuleb teha? ja, ja tegemist on teie oma erakonna liikmetega, mitte minu omadega. jah, meie seisukoht on selline, et rahapoliitilised otsetehingud on täiesti seaduslikud ja Euroopa Keskpank allub Euroopa Kohtu jurisdiktsioonile, mida Bundesbank teeb või ei tee, seda küsige nende käest. aga pidage meeles, et riski jagamine ja seda me ütlesime ka kuulamise ajal, et see on mõeldud kõigile, osalevad nad siis selles või mitte. aitäh. jah, vastus on selles, et relva võib küll kanda, aga ega sellest ei pea tingimata tulistama ja nüüd roheliste nimel Sven Kiigold. esinaine mul on äh, meie külalisele küsimus, mis puudutab äh, neid äh, inflatsiooni ootusi, mida me praegu turgusel näeme. ma mäletan väga hästi, et teie ise ja teie eelkäijad olid väga uhked selle üle, et et vaatamata nendele kõikumistele lühemas perspektiivis on pikaajaline inflatsioon olnud tõesti allapoole kahte protsenti. nüüd aga kõiguvad turud äh, väga kiiresti, üks koma viis protsenti kuni üks koma seitse protsenti, aga kindlasti ei ole nad kuskil kahe protsendi läheduses, nii et, et mina tahaksin öelda, äh, milline teie vaatenurgast äh, on see mõju Euroopa Keskpanga inflatsiooni sihtmärkidele ja rahanduspoliitikale? millised on siis nende faktide Äh, tagajärjed, miks te ei saa enam olla nii uhked, nagu te olite varem? et te täpselt suudate täita oma eesmärke. aitäh! mis äh, uhke olemisse puutub, siis ma arvan, et äh, ei või kunagi olla uhke nende saavutuste üle, mis on paljude-paljude inimeste saavutuste tulemuseks. me võime öelda, et äh, me vaatame tagasi teatud rahuloluga, kui me näeme, et üldiselt viimase viieteistkümne aasta jooksul on Euroopa Keskpank äh, suutnud seda eesmärki täita ning kui võrrelda teiste maailma keskpankadega, siis äh, juba enne, kui Euroopa Keskpank loodi, oli meie pankade tegevus üsna äh, Äh, rahuldav, aga ma ei taha öelda, et me nüüd selle üle uhked oleme just. mis puudutab nüüd inflatsiooni ootusi, siis äh, meie arvates meie keskpika ja pikema perspektiivi äh, ootused on seotud kahe protsendiga. see tähendab, et aga jah, praegu on meil inflatsioonitase palju madalam kui kaks protsenti ja meie arvates kestab see üsna pikka aega, mitte lühikest aega. me teame, mida rohkem eh, inflatsioon jääb praegusele tasemele, seda suurem on oht, et see ei lähegi tagasi kahe protsendini mingi mõistliku aja jooksul, seda suurem on ka oht, et inflatsiooni ootused tegelikult kaotavad selle sideme ja seda me ei soovi ja kui me ütleme, et äh, mingi hetk inflatsioon tõuseb kahe protsendini võib-olla äh, pärast üsna pikka aega, peame me küsima ka, miks? mis on need tegurid, mis ajavad inflatsiooni tagasi kahe protsendi peale? ja siin peame vaatama, millised on need võimalused ja, ja allikad, mis põhi, mis põhjustab seda madalat intressimäära kõigepealt suur äh, globaalne komponent, nimelt energiahinnad on väga madalad ja ka toiduainete hinnad on madalad. ja kui te võrdlete näiteks meie inflatsioonimäära USA omaga, siis te näete, et USA ei ole need äh, nii palju kõrgemad, kuigi nende majandus on palju paremini toibunud kui meie oma või kui vaadata jällegi, mis oli inflatsioonimäär pärast Aasia kriisi tuhat üheksasaja üheksakümnendatel aastatel ja pärast Lehman Brothersi kriisi kahe tuhande üheksandal aastal, siis üldiselt oleme samal tasemel. nii et, et tegemist ei ole millegi pretsedendituga. ühte tegurit peame veel arvesse võtma, kui me räägime toidu ja energiahindadest ja piirdume vaid põhiinflatsiooniga, siis me näeme, et enamik sellest inflatsiooni langusest on seotud äh, nende kohandustega, mis on toimunud neljas programmi aluses riigis. meie arvates on see äh, mitte küll täielikult, aga osaliselt üsna hea, see on sellise suhtelise hindade korrektsiooni tulemus ja kui asjad nii on, siis me teame, et tegemist on ühekordse teguriga, see relatiivne hindade kohanemine toimub ja siis asjad hakkavad jälle ülespoole liikuma. aga, ja siin räägin teile meie analüüside keerukusest, tuleb vaadata ka selle loo teist poolt, mitte ainult pakkumist, vaid ka nõudmust ning kuna tööpuudus on kõrge, siis eh, eelseisvatel aegadel eh, on nõudlus suhteliselt väike. seega ka seda tegurit tuleb arve, arvest, arvesse võtta ning eh, kui tööhõive hakkab jälle kasvama, siis selleks peaks kõigepealt majanduskasv ka ekspordisektorist muudesse sektoritesse jõudma ja nüüd äh, veel mõnedest asjadest, mis on seotud inflatsiooniga. kas ma peaksin üritama lõpetada, küsib kõneleja esinaiselt. talle antakse luba jätkata. kui see relatiivne hindade kohanemine toimub äh, põhiliselt äh, nendes valdkondades, mis puutuvad kokku rahvusvahelise konkursiga ekspordisektorites, siis ülejäänud majandus peab samuti kohanema sellepärast et muidu on äh, madalam inflatsioon ja kõrgemad reaalpalgad kaitstud sektorites ning mida kauem see olukord kestab, seda raskema on äh, majanduse üldine kohanemine ning seetõttu äh, meil ongi vaja sellist äh,, neid struktuurireforme. sellepärast, et need sektorid, kus struktuurireformid toimivad, need mängivad kõige olulisemat rolli ja seal on teatud sektorid, kes on konkurentsi eest kaitstud. niisiis järgmine äh, voor küsimuse esitajaid, kuue nimel Marisa Matias. aitäh aitäh, härra Draagi, et te täna siin olete. ma tahaksin teile esitada küsimuse, mida ei ole veel äh, kolleegide poolt tõstatatud ning see puudutab äh, üleliigset likviidsust. me teame, et äh, asi ei ole seotud ainult intressimääradega. meil on üsna palju Äh, uudiseid ka selle kohta, mis puudutavad Keskpanga poolseid tulevasi meetmeid selles valdkonnas. Äh, tahetakse kehtestada teatud tingimused äh, pankade rekapitaliseerimiseks. pannakse paika siis tingimused, mida pankadel tuleb täita selleks, et ähm, nad, neid rekapitaliseeritakse, nad peavad näiteks edastama raha reaalmajandusele mul on ainult kahju, et äh, see meede võetakse kasutusele kuus aastat pärast kriisi algust ning äh, mul on äh, nagu ma ütlesin, tõesti kahju, et meil läks kuus aastat, et see meede vastu võeta, aga noh, parem hilja kui mitte kunagi. ja tahaksin teada, millises raamistikus neid tingimusi hakatakse peale suruma, kas peab andma rohkem laene VKE-dele? või äh, või äh, on see mõeldud majanduslanguse vastu võitluseks või palun äh, täpsemat vastust? härra Draghi. ma olen kindlasti teiega nõus, et me peame leidma viisi, kuidas need muutused meie majanduspoliitikas ja intressimääradest jäävad edasi reaalmajandusse. tahaksin öelda, et me oleme näinud üsna suurt edu alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulist, kui James Bond ütles, mida ta ütles. mõned asjad on juhtunud rahastamise poole pealt, eh, on see killustumine eh, pankadest läbi. kui vaadata hoiuseid pankade, siis tase on sama, mis kahe tuhande seitsmendal aastal niisiis see probleem äh, on läbi. nüüd äh, võlakirjade väljaandmine edeneb ka jällegi nüüd äh, laenu poole pealt on progress olnud aeglasem. me oleme hakanud nüüd alles mõningaid edusamme nägema, me näeme, et laenude andmine äh, on siiski suhteliselt väike veel, aga laenumäärad on siiski madalamad, intressid on madalamad. niisiis võib-olla otsustavaks asjaks siin on see, et selleks, et laenamine, laenude andmine kasvaks, on vaja kahte asja. pakkumise poole pealt on vaja, et pangad Äh, pankade riskihinnangud äh, äh, muutuvad võib-olla leebemaks. seal, kus siiani need riigid, kus laene anti, olid ka riigid, kus olukord oli kõige riskantsem. nii et, et see on üks väga oluline. siis veel selleks, et ähm, et laenu andmine kasvaks, on vaja ka VKE-sid, kes laenu küsivad ja nad küsivad laenu siis, kui neil on kliente, kellel oma kaupu müüa. Äh, ühe VKE-de teemalises, ühes VKE-de teemalises uuringus, mille komisjon kaheksa-üheksa kuud tagasi läbi viidi, küsiti VKE-delt mis on peamine põhjus või, või peamine probleem, mis teil äri ajamisel on? ja vastus oli see, et meil ei ole kliente. ja teiseks, me ei saa laenu. niisiis, laenu mittesaamine oli teisel kohal. jah, panga poole pealt, äh, võib-olla ka pangal on raske anda laenu kliendile, kelle, äh, ettevõttele, kellel ei ole kliente. nii et, et äh, ma võiks öelda, et üldine pilt on siiski üsna palju paranenud Äh, me oleme hakanud äh, nägema et äh, laenude andmine on paranenud. Te vihjasite ka sellele, et keskpank seob pankadele laenu andmise sellega, et pangad annaksid raha reaalmajandusele. Te tahaksin öelda, et see on tõesti üks vahendeid, mis meil on ja me endiselt mõtleme veel selle üle. aitäh. Um... tal on auto, kus on palju-palju relvi, aga hea küll, EFD. aitäh, esitan oma küsimuse soome keeles aitäh, härra Draagi, et saabusite veel kord siia meie ette küsimustele vastama. tahan jätkata sama teemaga, mida puudutasid kaks eelnevat kõnelejat, kuid vaadelda seda natuke teise nurga alt. kuid eelmises sõnavõttes ütlesite, et ECOFIN-i peamine eesmärk on olnud hinna stabiilsus ja sellega selles on õnnestutud nagu väga hästi, mõnede arvates isegi liiga hästi. praegusel hetkel Soome ja Rootsi äh, olukord, minu kodumaa Soome olukord on siis väga eriline ja mitmete arvates on äh, Soome selge äh, konkurentsieeliste puudumine, eriti Soome äh,, Rootsiga võrreldes. kogu euroala konkurentsivõime on nõrk, kui me võtame rahvusvaheliselt ja paljud kaebavad selle üle, et euro on liiga tugev. ehk ma tahtsin jätkata siin, mis enne juba puudutati, kas te jagate seda muret ja kas teie arvates tuleks euro väärtust natuke nõrgendada ja milliseid takistusi siin on, mis on see risk, miks ei püüda saavutada vähemalt seda kaheprotsendilist inflatsiooni, aitäh! aitäh! valuuta kursside määramine ei ole meie poliitika eesmärk. meie poliitika eesmärk on hinnastabiilsus ja selleks on meil mandaat ja mandaat nõuab, et me seda teeksime. aga valuuta äh, kurss on oluline eelkõige selleks, et saavutada hinnastabiilsust, sest kui me ütleme hinnastabiilsus, mis ne-, peame hinnastabiilsust silmas mõlemas suunas, mille iganes me oleme kaugel kahest protsendist, natukene alla kahe protsendi, siis me oleme, paneme ennast probleemi ette hinnastabiilsuse suhtes, nii et see on küsimus hinnastabiilsuses ja kasvus. see on loomulikult osa, oluline osa meie hinnangu andmisest, kui me määrame ära äh, rahapoliitikat kesk- ja äh, pikas perspektiivis, aitäh. Uh, Mutta on... I will continue in Finnish, thank you. Mutta onko... Jatkan soome keeles, aga kas siis on mingeid takistusi sellele, et püüda saavutada vähe kiiremini seda kahe protsendi lähedast inflatsiooni, eh, kiiremini kui keskpikas perspektiivis? Well, I, um, our monetary policy meie rahapoliitika praegusel hetkel on väga paindlik ja on olnud seda väga-väga pikka aega. ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et viimase kahe poole aasta jooksul oleme päris märkimisväärselt vabastanud rahapoliitilisi samme ja seda samas suunas. ehk siis rahapoliitika oleks kohanemisvõimelisem, rohkem re reageeriks ja vastaks paremini majandusarengutele. ehk siis inflatsioon on praegu kahe protsendi juures, sellest natuke allapoole, ma selgitasin ära need põhjused, miks see nii on ja miks me arvame, et keskpikas perspektiivis see natukene kasvab ning vastab nendele ootustele, mis siiamaani kesk- ja keskpikas perspektiivis äh, on ja suhteliselt täpselt jääb kahe protsendi juurde. EPP e uh, äh, Pablo, EPP-st Pablo, palun. Presidente, querido presidente, si la inflación fuera hoy tres por ciento, el crecimiento inflatsioon oli kümme protsenti. kui inflatsioon oleks kümme protsenti ja krediiti äh, oleks palju, siis oleks kõik väga rahul ja te saaksite aplausi, aga olukord on täiesti teine. kasv on madal, inflatsioon IMF-i sõnul saab olema umbes üks koma viis aastani kaks tuhat kakskümmend viis, vabandust, kaks tuhat viisteist kaks küsimust, kas te usute IMF-i prognoosi? ja kas te arvate või millised eh, täiendavad negatiivseid punkte või mittepositiivseid punkte tuleb ma eh, majanduses arvestada? enne kui EKP usub, et nad peavad tegutsema hakata. Eh, ning kolmandaks millised negatiivsed või vähemalt mitte positiivsed punktid majanduslikust perspektiivist lähtudest teie arvates tulevad äh, madalast kasvust ja madalast inflatsioonist? mis peab toimuma, enne kui EKP on veendunud, et nad peavad rakendama mittekonventsionaalseid meetmeid selleks, et täida EKP äh, eesmärke? samuti võlakirjade ostmine. kas te arvate, et tuleks teha enamat? aitäh. Thank you. Unfortunately your questions come under the kahjuks teie küsimused tulevad selle, käivad selle keelu alla, mis äh, mulle rakenduvad seoses vaikuseperioodiga enne neljapäevast koosolekut. aga kõik need instrumendid, mida te mainisite, on meie kataloogis olemas võtmeküsimus on vaadata neid instrumente võimalike vastustena erinevatele olukordadele. ei ole nii, et äh, instrumendid on perfektsed ja, ja me peame kasutama erinevalt äh, ühte või teist Need on loodud selleks, et reageerida konkreetsetele tingimustele majanduses ja äh, rahanduses, aga praegusel hetkel rohkem kui üldist kommentaari ma anda ei saa, sest see rikuks meie rahapoliitika koosolekut, mis toimub neljapäeval, ma ei tohi selliselt teha. ja IMF-i inflatsiooniprognoos mis on siis üks koma viis kuni aastani kaks tuhat kaheksateist. kas see on õige? EKP personal avaldab oma prognoosid, millised öö, äh, saavad meie seisukohad olema. Need äh, kirjutatakse valmis kolmapäeval, avaldatakse neljapäeval ja esimest korda prognoosib öö, äh, EKP personal öö, ähm, inflatsiooni prognoosi aastani kaks tuhat kuusteist, nii et sellele küsimusele vastan neljapäeval, aitäh! suur aitäh! Teie võite, teil võib olla see purda või vaikuse aeg, aga meie mitte, nagu te väga hästi aru saite siin. madal infra-, inflatsioonimäär paneb paljusid meist äh, muretsema, aga EPP ja Markus Ferber, palun! Uh, suur aitäh! räägin saksa keeles härra esimees. võib-olla peaksin teie heaks seda tegema Baieri keeles. aga härra president, vastan täna sellele, mida ütles härra Epping, meie näeme väga positiivset mõju. ja härra Epping rääkis sellest kuidas Lõuna-Euroopa võlakirjad on langenud sellistele tasemetele, mis on võrreldavad finantskriisi eelsete aegadega ja küsimus on selles, kuidas Euroopa Keskpank kaalub või vaatab seda, kuidas täiendavad öö, äh, dokumendid antakse välja EKP portfellist või te arvate, et need võlakirjad tuleks säilitada teie ähm, raamatupidamises või, või teie nimekirjades samamoodi? panga järelevalveasutusena, te vaatate, millised peaksid olema stress-testide tulemused, me, ma kuulen, et need, seda tehakse väga põhjalikult, on teatud pangad mis tulevad äh, vaatluse alla äh,, pidades silmas nende bilansse ja muud. ja mind paneb kahtlema, kas see annab meile mõistliku tulemuse, kui mõningaid panku hinnatakse äh, juba valmis või lõpetatud bilansside põhjal ja teisi selle suhtes, millised saavad nende bilansid olema tulevikus. aitäh teise küsimuse kohta. kõiki panke vaadeldakse ühtemoodi. hinnatakse varade kvaliteeti, mis on põhimõtteliselt nagu hetkepilt kõikide pankade bilansi kvaliteedi kohta. täpselt samamoodi, mitte ühtegi ei vaadata nii-öelda ettepoole vaatavalt ja taga tahapoole vaatavalt. see on asi, mida ma ütlesin algusest peale. see kvaliteedihinnang on väärtuslik või omab mingit väärtust ainult siis, kui see on läbipaistev ja kui see on põhjalik. sest selle asja eesmärk on anda usaldusväärne ülevaade meie pangasüsteemi bilanssidest euroalas, nii et erasektor tunneks ennast mugavalt, kui ta investeerib pangandussektorisse tänasel päeval äh, või erasektor täiesti õigesti ei taha eriti investeerida asjadesse, mida ta ei tunne, millest ta aru ei saa, millest tal on kahtlusi. aga see analüüs on oluline ja kvaliteetne ainult siis, kui ta on transparentne, kui see on tehaks, tehtud ühtemoodi kõikides euroala pankades mida pean silmas kõik need pangad ehk need pangad, kes on EKP otsese järelevalve all. aga ka väiksed pangad käivad sama järelevalvemehhanismi alla. erinevus suurte ja päik-, väikeste pankade vahel on see, kui intensiivselt riiklikud pädevad asutused on järelevalveprotsessi kaasatud Äh, kõige suuremate pankade, selle saja kahekümne üheksa, saja kolmekümne panga puhul on kesk- ja riigi järelevalveasutus ja äh, sõltumatud osapooled ja ühtsed äh, inspektsioonimeeskonnad järgivad järelevalvet teistes jurisdiktsioonides Euroopas selleks, et tagada võimalikult kõrge läbipaistvus, võimalikult kõrge sõltumatus. suuremate pankade puhul on loomulikult kaasatus suurem, aga EKP ehk siis see kesk äh, keskne järelevalvenõukogu on jätnud endale õiguse tegelikult esitada ükskõik milliseid küsimusi, saada kätte igasugust informatsiooni ja kui vaja, ka ise sekkuda, ehk siis kõik pangad mängivad samade reeglite järgi mis puudutab meid ja kvaliteeti. esimene küsimus, palun korrake seda, sest ma ei saanud sellest väga hästi aru. E äh, ähm, kokkuvõttes, kas EKP oleks valmis vähendama täiendavalt varade mahtu, nagu näiteks riiklike äh, võlakirju, kas ta paneb nüüd riigi võlakirjad äh, turule, kui Eurotsooni intressimäärad on märkimisväärselt madalamad ja nad on lähemal intressimääradele. on kaks kaasust, esimene on see, on, esimene on reaalne, SND öö, ähm, varad, need osteti peale võlakirjade turuprogrammi. sellisel puhul on ähm, lubadus, mis anti aastal kaks tuhat kümme, kui ma õigesti määran, eks eh, eesmärk oli hoida enda käes neid võlakirju nii kaua, kuni nad oma tähtaja saavutavad. vahepeal on need võlakirjad eh, läinud kallimaks ehk see programm on iseennast äh, lõpule käinud, ehk kui need, äh, nende tähtaeg saabub, siis neid ei uuendata. teine on hüpoteetiline juhtum, mis ei ole veel, mis ei ole kunagi aset leidnud, ehk siis OMT all äh, kohaselt ähm, tehtud võlakirjad, sellisel puhul neid võlakirju ostetakse ja müüakse, ehk mingisugust ähm, muud programmi sellega ei ole. aitäh, SND Leon Van Gogh. Thank you, Sharon aitäh, Sharon. härra president, minu küsimused, mis puudutavad Hoika samme, teie presentatsioon võtab selgelt kogu EKP sammud viimase viie aasta jooksul. ja nagu te ütlesite, kui OMT programm ära otsustati, siis EKP-l õnnestus vastu seista spekulatiivsetele survetele, mis puudutab riigivõlga. tema ütles seda muidugi. niisiis, kas te arvate, et kui OMT programm aktiveeritakse varem, siis võiks EKP-l vabandan, ma ei mõista kõneleja aktsenti. Ähm. Äh, kas siis oleks võinud ära hoida selle mõju näiteks Küp-, äh, Küprosele ja teistele riikidele? Te ütlesite, et olukord on praegu parem kui kahe tuhande üheksandal aastal, aga kui äh, me vaatame makromajanduslikke näitajaid, siis need teevad ju muret. võla ja SKT suhe neljas riigis on üle saja kahekümne protsendi ja ma pean ütlema, et üle saja kahekümne protsendi ei ole ju eriti jätkusuutlik. Eh, proua Lagarde näiteks on kutsunud praegu võlgu ümber struktureerima. ja minu küsimus on selline, et kui Kreekas on nüüd eh, primaarne ülejääk ja kui eh, see restruktureerimine tõesti läbi viiakse, kas Keskpank on valmis kandma ka kahjumeid sellisel juhul, sellepärast et äh, esimese võlgade restruktureerimisega Euroopa Keskpank mingeid hetk kahjumeid ei kandnud ja me teame, et Euroopa Keskpank omab täna kolmekümmend nelja miljardit Kreeka riigivõlakirja. ja kui keskpank peab kahjumiga leppima, siis võiks hoida ära selle väärtuse kärpimise Kreeka pankade ja kodanike jaoks ja kas sellisest lähenemisest oleks kasu täna, kui inflatsioonisurvet ei ole ja inflatsiooni ootusi ei ole, mida teie sellest arvate, aitäh! Well, aitäh, lubage ma vastan kõigepealt esimesele küsimusele. üldine vastus on loomulikult selline, et muidugi oleks võinud tegutseda paremini, nii on alati, see kehtib alati aga mõnes mõttes on olemas ka sellele natuke sügavam vastus. kui me esitame endale küsimuse, millised on need faktorid, millised olid need faktorid, mis sundisid, äh, mis äh, pöörasid usaldusväärsuse tagasi euro suhtes, mis, kuidas meil õnnestus maailma usaldust euro suhtes taastada, siis ma arvan, et me peame keskenduma kolmele sündmusele kolmele faktide komplektile. esimene oli see vastus, mida paljud riigid, eriti stressiriigid, andsid sellega, et nad muutsid paremuse poole oma majanduspoliitikat. ja seda, see väga jõuline reformialane töö, mida need riigid väljendasid enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulit, ja mõningatel juhtudel see kandus veel edasi, kestis kauem. see on esimene faktor. teine faktor, mida tihti unustatakse, on Euroopa tippkohtumine, mis toimus juunis kaks tuhat kaksteist, mis tegelikult käivitas Pangandusliidu. ning kolmas on OMT programmi käivitamine. Te näete, et need kolm faktor äh,, faktorit mõnes mõttes mängisid omavahel kokku selleks, et saavutada see või, või mäng, teha seda väga-väga äh, suurt sammu, taastada usaldus euro suhtes. teine küsimus, mis te mulle esitate, on see, et äh, olukord on parem. ma ei öelnud, et olukord on hea, ma ütlesin, et ta on parem, kui ta enne oli. aga päris kindlasti ei ole see olukord veel hea. kui tööpuudus on kaheteistprotsendine ja muide, mis puudutab tööpuuduse teemat, siis meil on väikesed arglikud positiivsed märgid selle suhtes, et selles mõttes, et praegu paar kuud on see äh, tööpuudus stabiliseerunud, osades stressiriikides on see isegi langenud, Portugal on väga hea näide, see langes kahe protsendipunkti võrra, äh, ka äh, tööpuudus on hakanud õige pisut langema aga küsimus on see küsimus, aga siin on see küsimus, miks tööpuudus on nii oluliselt kasvanud osades riikides ja oluliselt vähem teistes riikides. ja kahtlus on selline, et tegelikult on väga palju struktuurset tööpuudust selle kaheteistkümne protsendi sees. nii et selleks, et näha täielikku väga olulist tööpuuduse vähenemist, ei pea kasvama mitte ainult majandustegevus, vaid peavad toimuma ka tõsised struktuurilised reformid paljudes euroala liikmesmaades. lõpuks, kas EKP kannab äh, kahjusid või ei, ma arvan, et on natukene enneaegne selle, see, selle suhtes spekuleerida, aga pidagem meeles midagi, mis on täiesti selgelt olemas. me ei saa monetaarset finantseerimist teha, artikkel kaks välistab selle, aga praegu on äh, võlgade tasumise kohta natuke liiga vara spekuleerida. mis puudutab Kreekat ja teisi riike, siis eriti Kreeka ütleb, et kõigepealt tuleks keskenduda programmi täielikule rakendamisele. okei okay., me küsisime enne kas on erinevus otsese äh, monetaarse finantseerimise ja kaasneva monetaarse finantseerimise vahel, kellele, millele siin vihjati, ja EPP nimel G. Mitchell. aitäh, äh, juhataja, aitäh, äh, härra Draghi. on kaks küsimust, mida ma tahaksin küsida. üks puudutab panga laenude andmist VKE-dele. Te mainisite instrumente oma kataloogis või arsenalis, ma ei mäleta, kumba sõna te kasutasite, aga mina tahaksin, et liidu institutsioonid teeksid koostööd selleks, äh, millega sundida pangad oma automaatsusest loobuma valdkondades, kus nad on harjunud automaatsed olema institutsioonid on automaatsed selles mõttes, et nad ostavad ja müüvad asju, mida nad väga, millest nad väga hästi aru ei saa, see on osa äh, sellest probleemist, aga nüüd nad on automaatsed ühes valdkonnas, vähemalt minu riigis. mina ei usu, et on olemas traditsiooniliste pangajuhi ametit enam. mõne, kaks inimesed võivad minna panka, mõlemad on, lähevad mõlemad inimesed lähevad ühtemoodi panka, neil on võivad, võib-olla samasugused äh, äh, rahad ja muud, aga üks on tõsine töötegija, teine vedab oma raha äh,, peavad sellega, et käib pubis. ehk arvestades kõiki teie kontakte pankadega, äkki on aeg seda panga äh, juhtimise protsessi ka muuta? minu küsimus puudutab varade inflatsiooni, majahindade äh, Äh, inflatsiooni riigis, mida ma kõige paremini tunnen, minu enda oma. ma näen, et Dublinis, äh, mitte mujal riigis, aga ma näen Dublinis, kuidas jälle äh, inflatsiooniliselt kasvavad majade hinnad. kas see muutub uuesti probleemiks? aitäh. Uh, on... aitäh. kui ma vaataks kõigepealt teisi, vastaks kõigepealt teisele küsimusele. on märke et äh, tõepoolest kasvavad ähm, majade hinnad mõnedes euroala osades. vaatame seda suure, jälgime seda suure tähelepanuga äh,, tähelepanuga. seekord on aga teatud erisused möödunud äh, korra hinna kasvuga. suur erinevus on see, et krediidivood on väga-väga ähm, vaesed. Eh, tol ajal, kui eh, hinnad väga palju kasvasid, olid krediidivood, kui pehmelt öelda, siis nad olid eh, peadpööritavad. ehk on liiga vara, et rääkida praegu majahindade mullist. loomulikult jälgime seda väga tähelepanelikult, aga mis on selle asja vastus? päris kindlalt ei ole vastuseks muuta rahapoliitikat, sest monetaarpoliitika on suunatud hinna stabiilsusele kogu euroalas. vastus on see, et oleks instrument, mis võiks la lahendada kohalikke mulle ja kohalikud mullid tuleb lahendada kohalike instrumentidega, makroinstrumentidega. seetõttu makroprudentsete instrumentide arenemine, selle väljakujundamine on nii tähtis, sest see on lahutamatu osa finantsstabiilsuseks, finantsstabiilsuse säilitamisest euroalas. ning majanduspoliit-, äh, monetaarpoliitika külmutamine selleks, et saavutada eesmärke, mis ei käi üldse tema mandaadi alla. teine küsimus puudutab pankurite käitumist. ja teil on täiesti õigus. krediidi andmise, äh, krediidi saamiseks laenu andmine on muutunud selliseks tarbekaubaks, kus inimesed, inimesi käsitletakse pigem automaatpiloodil, selle asemel, et kasutada omaenda otsustusvõimet, äh, nii nagu hea pankur oleks seda teinud mitte väga kauges minevikus. ja see, see ei ole kuludeta pangu, pangatööstusele, see tähendab, et krediidianalüüs ei ole niivõrd seotud konkreetse Äh, kliendiga, vaid pigem sellise ristlõikega. selle tulemus võiks olla mõnikord see, et krediiti antakse, kuigi teda äh, anda ei tohiks või ei anta krediiti äh, seal, kus krediiti tuleks anda. see loomulikult mõjutab pankade kasumlikkust vähemalt. ja võib vabalt mõjutada nende laenuraamatute riskantsust pangad käituvad sellised väga mitmetel põhjustel, aga ma arvan, et pankurite, enamik pankurid mõistavad seda nüüdseks. selline, see oli areng, mis toimus kahe tuhandendate aastate algusest kuni ähm, natukene kri-, äh, paar aastat peale kriisi algust. minu arvates on pangandustööstus oluliselt muutunud. osa sellest on see, et krediidi andmise protsess äh, tehti lihtsaks natukene enne kriisi algust. praegu on muljet, äh, praegu on mulje selline, et nad ei mõtle, kuidas seda teha, kuidas anda krediiti vähem äh, äh, selle alusel, mida äh, protsess ette näeb on teatud majandussektorid, kus protsess juba tänu sellele, milline see protsessi iseloom on, äh, peabki olema protsessikohane, see näiteks on hüpoteekide äh, turul, siin on ühtsed parameetrid äh, igas riigis eraldi, kuid VKE-dele antav krediit, tööstuskrediit, muud äh, kredi- äh,, laenud seda nüüd äh, automaatpiloodil anda on väga keeruline, aitäh. me peame lõpetama nii huvitavate küsimuste küsimise. järgmine. Äh, Leonardo Dominici äh, sotsialistide ja demokraatide eest. president, teie viimasel ähm, etteastel selle Äh, valijaskonna, äh, selle valitute kogukonna ees, arvan ma, et Keskpank on läinud kaugemale, kui tema mandaat seda võimaldab. ma ei püüa siin kedagi provotseerida. ma lihtsalt ütlen, et ta ei rikkunud lepinguid, ma ei ütle, et te olete James Bond, aga mulle tundub, et Keskpank on teiste, äh, teiste inimeste töö ära teinud. institutsioon on võib-olla ainus või rohkem kui teised, on püüdnud kaitsta Eurotsooni terviklikkust ja püüdnud säilitada Euroopa Liidu projekti, mis äh, oli tõelises purust, purunemisohus. nii teie kui paljud teised Euroopa Keskpangas ütlesid, et tehniliste sammude äh, ulatus on piiratud, on vaja ka poliitilisi samme. et minu küsimus on väga lihtne. millist millise sõnumi viiks kodanik Mario Draghi äh, Euroopa valimistele, ma ei räägi siin programmidest, kvaliteedisest struktuurist või riiklikest süsteemidest, ma räägin sellisest ühisest kultuurist. kuidas võiksime me anda uue hoo sellele liidu projektile, millest rääkisite? see ei ole lihtne küsimus väiksele keskpankurile nii et ma püüan sellele küsimusele vastata oma kitsarinnalisest äh, perspektiivist lähtudes. mida, mille äh, juurde peab tagasi pöörduma äh, euroala ja ine, mõnes mõttes ka Euroliit? ta peab tulema tagasi selle juurde, et see on jõukuse saar. ta on see saar, kus sellise töökohtade loomise saar, see on kasvuala, see on see koht, kus on tore olla, kus noortel on lootust. ja selle jaoks ma ei hakkagi spekuleerima, et milline poliitiline muutus peaks aset leidma, sest mina ei suuda selle kohta küll midagi huvitavat öelda. loomulikult on valdkondi, nagu näiteks struktuurireformid, nagu näiteks poliitiliste süsteemide stabiilsus, nagu näiteks üht, ühine soov kasvada, mitte kasvada äh, võlast välja, sest on, kui on üks õppetund mille on ära õppinud liit ja euroala eriti, on see, et lõputu võlgade tekitamine ei anna tulemuseks jätkusuutlikku kasvu. mingil hetkel tekib tagasilöök, langus. ja langus, nagu me viimastel aastatel näinud oleme, on väga valus. mitte ainult selle suhtes, mis on tema kohesed tagajärjed, vaid ka selles suhtes, kuidas ta lõhub ära noorte inimeste lootused. ehk see on see sõnum, ehk see, see, mida mina näen võimalusena rekonstrueerida Euroopa Liit, et see oleks kasvu, töökohtade loomise, vabaduse, jõukuse saar, aitäh äh.! Thank you very much. Now for Astrid. suur tänu, Astrid. Astrid Lülen, Rahvapartei fraktsioon. suur tänu, lugupeetud esimees, härra Taagi. kõigepealt vabandust teie ees, et ma jäin pisut hiljaks, mul oli üks väga tähtis äh, kohtumine Luksemburgis. tahtsin esitada kaks väikest küsimusekest teile, härra Taagi, kui ma käisin Äh, ülikoolis äh, ja siis ma õppisin, et äh, madal inflatsioon on väga hea ja ma tean, et sellest on möödunud juba kuuskümmend aastat. ja ma olen kindlasti vanamoodne. aga ma võin öelda, et ma olen, mul on väga hea meel, et minu koduriigis Luksemburgis on inflatsioon lõpuks alla kahe protsendi sellepärast et tänu meie äh, indekseerimisele on äh, see väga hea meie konkurentsivõimele, kui me ei pea kahe tuhande neljateistkümnendal aastal maksma kaks koma viis protsenti palkadega seoses äh, kõikides valdkondades ja ka hinnatõusu tulemusena. Euroopa Keskpank, teie eelkäija härra Trichet on alati rõhutanud, et see indekseerimise süsteem tuleb lihtsalt kõrvaldada. aga meie jaoks on see hea. kui me räägime inflatsioonist, mis on nii madal, siis võib tegelikult juba rääkidagi devalveerimisest võib-olla, eks ole. ja siis veel üks asi, millest ma tahaksin rääkida, on äh, Hiina valuuta hind, mis on tõusnud äh, dollariga võrreldes viimastel aastatel, kuid äh, Hiina valuuta kurss on viimastel päevadel langenud, kas te võiksite meile selgitada, miks? ja kas te usute, et see protsess äh, jätkub ja kas äh, Hiina rahapoliitika kujundajad selli-, on seda ise soovinud? ja siis tahaksin kuulda ka viimaseid uudiseid äh, finantstehingumaksu kohta ja komisjon on teinud oma ettepaneku tugevdatud koostöö kohta ja eurofondide kohta ja nii edasi, kuidas selle ettepanekuga on. Te olete öelnud, et me tahame rohkem majanduskasvu, rohkem töökohti, aga äh, praegu äh, sellest küll mingisuguseid suuri näitajaid ei ole Maarja, vabandust, aga me ei saa kõneaega kogu aeg ületada, nii et kaks minutit, palun. kõigepealt esimene küsimus. mis see siin on? aga kui see küsimus, esimene küsimus, et mis siis majanduse taastamise käivitavamaks, maks mootoriks on, eksperdid, ekspertide tegevus, nüüd aga sisemajanduslik nõudlus. ekspordid. ja teine majanduse taastumisele käivitav jõud on ostujõud, palgad ja pensionid, sellepärast et ärgem unustagem, et euroalal on väga palju pensionäre ning äh, ostujõud püsib kõrgel tänu madalale inflatsioonile. meil hakkab olema madal energia hind, madal toidu hind varasemaga võrreldes, äh, siis äh, jääb rohkem üle ostutegevuseks. vastutöötavaks teguriks aga on kõrge tööpuuduse määr ja väike sissetulek noorte põlvkondade hulgas, töö, töötute hulgas, see siis töötab jällegi meie majanduse taastumisele vastu. ja teie teine küsimuse pool Äh, ma ei tea, miks on äh, Hiina valuutakurss tõusnud äh, ja siis jällegi langenud, ma pean tunnistama, et olen täiesti te suures teadmatuses selles valdkonnas, olen täieline võhik, Hiina majandus on väga keeruline majandus, nii et jään vastuse võlgu. ja teie kolmas küsimus, finantstehingu maks. Euroopa Keskpank ei taha seda teemat kommenteerida, sellepärast et see kuulub sajaprotsendiliselt valitsuste pädevusse ja poliitiliste ametivõimude pädevusse, aga finantstehingumaksul on oma külgi, mis võib meie rahapoliitilisele tegelasele vastu töötada. ja me oleme siis omalt poolt teinud ettepanekuid, et seda külge ettepanekust parandada. Antolin Sanchez Presedo sotsiaaldemokraatide hulgast, palun suur tänu. suur tänu, härra Draagi, teile koostöö eest viimastel aastatel. Pole vähimatki kahtlust, te olete võtnud tähtsaid meetmeid. ja nagu te isegi ütlesite, kodanikud vaatavad Euroopa Liitu, vaatavad kas Euroopa on oma ülesannete kõrgusel majanduse kasvu elavdamisel ja töökohtade loomisel? me võiksime veel oma rahapoliitikat parandada, kas selleks on mingisuguseid võimalusi, manööverdamisruumi? kas te arvate, et meil on veel võimalik midagi ära teha oma rahapoliitikaga selleks, et parandada näiteks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda? kui palju on rahapoliitiliselt meil manööverdamisruumi ja kuidas aitab rahapoliitika kaasa e ühenduse eesmärkide saavutamisele. eelkõneleja rääkis siin maksimaalsest jätkusuutlikust tööhõivest. kuidas käib see kokku hinnastabiilsuse ja rahapoliitikaga. suur tänu! rahapoliitilist otsustusprotsessi praegusel hetkel ma ei saa kommenteerida, kuid vastaksin teie küsimuse teisele osale. rahapoliitikaga on viimase kahe ja poole aasta jooksul palju ära saavutatud aga sellega ei saa teha ära tööd, mida peaks tegema ära mujal ja mida peaksid tegema teised. valitsuste asemel see poliitika oma töö, tööd ära teha ei saa. nüüd me oleme kõige hullemast kriisist üle saanud praegusel hetkel ja seda silmas pidades peaksid äh, valitsused järele mõtlema, kuidas korraldada oma eelarve konsolideerimist edasi, nad ei tohiks äh, loomulikult seda tehes õõnestada seni tehtud valuliste pingutuste mõju, kuid äh, võiks püüelda võib-olla rohkem majanduskasvu soodustava konsolideerimise poole. maksude vähendamine, jooksevkulude vähendamine, kapitalikulude suurendamine võib-olla öö, äh, infrastruktuuri investeeringud, nii põhiriikides kui ka stressiriikides ei ole olnud kapitali infrastruktuuri näitajad nii madalad. nii et äh, mõningates riikides oleks vaja infrastruktuuri andmist teenuste sektorisse moja- ja, ja mujalgi sektoritesse. nii et äh, kasvu soodustav äh, konsolideerimine, struktuurilised reformid ja kõik see sõltub loomulikult riigist, kuid kõikides riikides on võimalik võtta reforme, mis aitavad konkurentsivõimet parandada, majanduskasvu elavdada ja töökohti luua. Nils Torvalds, ALDE nimel, palun. suur tänu, esimees. meie komisjon hääletas eelmisel nädalal Troika raporti üle ja nüüd kriisiriikides jalutades näeme me et meil on siin olnud äh, nii-öelda juht, kaasjuht äh, ja tagaistmel istuja. Euroopa Keskpank on siis selleks tagaistmel istujaks paraku komisjon juhi roolis ja nüüd me siis räägime, mis on selle tagaistmel istuja roll. meile meeldiks äh, Aston Martin auto mudel, kus tagaistme, istaja on üsna kitsuke Äh, siis äh, Chicago VIX on tõusnud, mis tähendab seda, et likviidsus on surve all, mis tähendab seda, et rahalised vahendid jäävad vähe napimaks. mul on väga hea meel, ütleb esimees, et rääkisite Aston Martinist, sest mina olen suur James Bondi fänn ärgem selle kõnekujundiga liiga kaugele ka minge. Euroopa Keskpank, jah, istub tõesti tagaistmel. ja saab omalt poolt aidata kaasa finantssektori tugevdamisele, pangandussektori tugevdamisele Lenksi roll muutub tulevikus veelgi olulisemaks. Euroopa Keskpanga kohalolekule on aga ka oma põhjus. kui pankade laenuandmiskanal ei toet-, ei tööta, siis meie rahapoliitika samuti ei toimi sellepärast et see on peamine rahastamiskanal, peamine laenuandmiskanal nii et äh, Euroopa Keskpanga rolliks on tagada pangalaenu kanali toimivus. ja selle mõju ei piirdu ainult pangandussektoriga, see ei ole eraldi võetud äh, valdkonda, vaid meetmeid tuleb võtta ka muudes valdkondades, et tagada parem tulevik. liiga ennatlik oleks, ennatlik oleks mõelda, millised võiksid olla Euroopa Keskpanga edasised ülesanded tulevikus, niikaua kui kestab kriis sel ajal, kui, siis kui kriis läbi saab, siis mõtleme, mis edasi saab aga te rääkisite ka likviidsusest. liigne likviidsus, seda mõjutavad erinevad tegurid ja väga raske on tagada liigse likviidsuse vältimist vajav vaja tasakaal, me võime, võime vaadata, mis likviidsusega on juhtunud kuu lõpuks, siis on näha seal need muudatused, mis on toimunud nädalate jooksul. ja järgmises tsüklis võib olukord muutuda. suur tänu! ja nüüd äh, Peeter Simon sotsiaaldemokraatide hulgast. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud president, ma tahtsin küsida teilt äh, Euroopa majanduse pikemaajalistest rahastamisplaanidest, Euroopa Liidu kontost nii-öelda, räägiti, et äh, tuleks koguda vahendeid hoiustada neid kindla intressimääraga komisjoni jaoks, komisjoni agentuuride jaoks, kes saaksid äh, sealt vahendeid äh, anda laenuks majandusele. mina olen pärit riigist, kus äh, pankasid on vähe, Fedekas, Kessa, väikesed hoiupangad rahastavad väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid kas komisjoni kavadega seoses ei teki sellist olukorda, et need ettevõtted, kes elavad väikestest hoiustest, nagu näiteks väikesed hoiupangad, jäävad siin ohvri rolli ja lõppkokkuvõttes äh, reaalmajandusele antakse vähem toetust, mitte rohkem sellepärast et hoiuste puudumise tõttu sellised väiksed pangad ei saa enam laenu anda. ja samuti, kui tekib pangajooksu oht, võivad pangad samuti hoiuse sektoris nii mõndagi kaotada ma ei ole veendunud, et pikaajaliselt komisjoni rahastamisplaanid oleksid oma ulatuselt sellised, et sellel oleks tohutu mõju ülejäänud pangandussüsteemile. see on üks äh, võimalusi pikemaajalisi investeeringuid tugevdada kuid mitte sellisel määral, et äh, sellest tuleks konkurent äh, ülejäänud pangandussektorile. nii et äh, ma ei ole sugugi mitte veendunud, et selles valdkonnas on põhjust midagi karta. ja nendest plaanidest majanduse olukord on teataval määral paranenud ja see samuti äh, suurendab ju tegelikult oma, omalt poolt hoiustamispotentsiaali. suur tänu! ja me oleme siis rahapoliitilise dialoogiga ühele poole jõudnud, läheme edasi Euroopa süsteemsete riskide nõukogu kuulamisega, aga enne seda teeme paariminutise väikese puhkepausi. ärge lahkuge vahepeal meil on mõned asjad omavahel arutada ja siis räägime sellest Euroopa süsteemsete riskide nõukogust. okei okay. okay,, let's. niisiis äh, jätkame oma istungit. So uh, nii. Äh, alustame nüüd kuulamist Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistujaga ning uh, ta palus, et me võib-olla esitaksime küsimusi rühmiti, sellepärast et nad tihtipeale on väga ulatuslikud ja kattuvad ja kuna meil väga palju küsimusi ei ole, siis ma teengi ettepaneku, et me kasutame siis alternatiivset moonu-, moodust. et kõigepealt äh, härra Draghi teeb oma ettekande, siis saavad kõik oma küsimusi esitada ja siis saab neile ka ühiselt vastata, eks näis, mis välja tuleb varasematest kogemustest. ma ütleksin, et võib-olla süsteemsete riskide nõukogu puhul selline lähenemine toimib tõesti paremini. nii et, et veel kord, härra Draagi, annan teile sõna. aitäh, esineja, lugupeetud saadikud mul on väga hea meel olla siin komisjonis selleks, et anda teile aruannet, aru Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusest hiljutise finantskriisi majanduslikud ja sotsiaalsed kulud ei vaja meeldetuletamist. pidevad edusammud elujõulisema finantssüsteemi loomiseks on seetõttu äärmiselt olulised. süsteemsete riskide nõukogu mängib väga olulist rolli selle eesmärgi saavutamisel täna tahaksin anda teile infot sellest tööst, mida süsteemsete riskide nõukogus selle eesmärgi saavutamiseks tehakse. kriisi algusest saadik on astutud mitmeid olulisi samme selleks, et lahendada finantssüsteemi nõrku kohti esimesel jaanuaril sellel aastal jõustusid eh, uued eh, usaldusjärelevalve normatiivid, mis peaksid tagama parema regulatiivse raamistiku Euroopa Liidu pangandussüsteemile. tahaksin tunnustada seda olulist rolli, mida parlament kaasseadusandjana eh, mängis selle olulise verstaposti saavutamisel nüüd, kus need uued usaldusjärelevalve äh, normatiivid on jõus, suudab Euroopa Liit tõesti ellu rakendada makromajanduslikku poliitikat. selle poliitika ellurakendamine ongi nüüd see väljakutse, mis meie ees seisab ja seetõttu on mul äh, väga hea meel teile teatada, et äh, sellest ajast saadik, kui ma viimati siin komisjonis käinud, on süsteemsete riskide nõukogu astunud olulisi samme selle ülesandega toimetulemiseks praegu, äh, mil ma kõnelen, on meie veebilehele üles pandud terve rida dokumente selle kohta, kuidas ametiasutused saavad kasutada makromajandusliku järelevalve vahendeid, äh, mida uued äh, usaldatavusnormatiivid võimaldavad selleks, et tegeleda finantsstabiilsusriskidega. me loodame, et ametiasutustel on nendest materjalidest kasu oma poliitilise tegevuse suunamisel. Euroopa peab kriisist veel täielikult toibuma makromajanduslik usaldusnormide elluviimine eh, keskendub peamiselt eh, puhvrite loomisele ja bilansi taastamisele. sellele vaatamata eh, võib neid makromajanduslikke vahendeid kasutada ka lähitulevikus ja kindlasti süsteemsete riskide nõukogu materjalid aitavad neid rakendada on äh, riike, äh, kes tunnevad muret finantsvõimenduse pärast ja muret arengute pärast äh, rea-, kinnisvarasektoris ja nad on juba neid makromajanduslikke usaldusvahendeid kasutusele võtnud. näiteks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Rootsi võttis kasutusele riski kaalumise tasemed hüpoteekidele ja makrolikviidsusmeetmed. Holland Äh, aktiveeris laenude ja väärtuste ülempiiri selleks, et tulla toime arengutega kinnisvarasektoris ning Ühendkuningriigis äh, Inglise Pank ja rahandusministeerium otsustasid äh, muuta Eh, laenude rahastamise eh, suunda, eh, kõrvaldades siis stiimuleid, mida anti majapidamistele antavatele laenudele. ja mõned nädalad tagasi väljendas Saksa Bundespank muret sellepärast, et kinnisvara hinnad suurtes Saksamaa linnades on väga kiiresti kasvanud. nüüd räägiksin siis mõne sõnaga ka sellest materjalist, mille me oma veebilehel just avaldasime. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et Need materjalid on meie kolmas äh, suur panus makromajandusliku raamistiku väljatöötamiseks Euroopa Liidus. võib-olla te mäletate, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, andsime välja soovituse liikmesriikidele, kus tegime ettepaneku äh, Äh, luua riiklikud asutused, kellel on mandaat teostada makromajanduslike usaldusnormatiivide järelevalvet. meie hinnangud on praegu veel käimas, aga ma võin öelda, et see soovitus äh, kutsus esile terve rea õigusloomalaseid algatusi paljudes liikmesriikides. antud hetkel on üheksateist liikmesriigi juba vastu võtnud makromajanduslike usaldusnormatiivide alased seadused ning äh, vastavad seaduseelnõud on arutusel nel-, veel neljas parlamendis möödunud aastal äh, lisasime sellele soovitusele teise äh, selleks, et äh, tagada siis nendele riiklikele makromajandus usaldusvalve järelevalveasutustele vajalikud vahendid, et nad oma mandaati saaksid täita. me tahtsime hoolitseda selle eest, et neil asutustel oleksid vahendid, mis võimaldavad neil saavutada neid keskpikas perspektiivis seatud eesmärke, mis aitavad kaasa finantsstabiilsuse saavutusele. sellised eesmärgid nagu äh, Äh, liigse laenu andmise kasvu vältimine ja leevendamine, finantsvõimeldus, äh, maksetähtajad, riskide kontsentreerimine. Need dokumendid, mida me praegu avaldame, äh, lähevad sammukese kaugemale siis selle makromajandusliku usaldusjärelevalve ellurakendamisel meie poolt üles pandud materjali keskseks osaks on käsiraamat, mis on mõeldud just nimelt makromajanduslik, isiku usaldatavuse üle järelevalvet teotavatele asutustele siin on äh, detailsed ja instrumendipõhised soovitused, äh, kuidas siis näiteks seda makromajanduslike usaldusnormatiivide poliitikat näiteks pangandussektoris ellu viia. ja selle käsiraamatuga käib kaasas ka siis selline juhtraport, mis on mõeldud just nimelt äh, poliitikakujundajatele ja seal antakse ülevaade sellest, kuidas neid uusi makromajanduslike usaldusnormatiivide vahendeid ellu rakendada. me näeme seda juhtraportit ka kui vahendit, mille mille abil teavitada makromajanduslikest usaldusnormatiividest eh, erinevaid sidusrühmi, sealhulgas siis ka parlamenti neile arusaadavas keeles Eh, selles käsiraamatus on terve rida neid makromajanduslikke usaldusnormatiivide alaseid instrumente, nagu näiteks antitsüklilised kapitalipuhvrid, samuti kinnisvara ja likviidsusvahendid, eh, samuti vahendid, mis on suunatud süsteemsetele pankadele ja struktuursetele süsteemsetele riskidele. me vaatame kõiki vahendeid süstemaatselt läbi Äh, vaatame neid eesmärke, mida nende vahenditega tahetakse saavutada ja kuidas äh, finantssüsteemi ja majandust nende kasutamine võiks mõimut, mõjutada, samuti äh, indikaatoreid, millest sõltub nende aktiveerimine või deaktiveerimine ja samuti mitmeid juriidilisi ja institutsionaalseid aspekte. see käsiraamat käsitleb ka mitmeid olulisi teemasid, mis hõlmavad mitmeid instrumente, näiteks seda, kuidas valida kõige Äh, antud riski jaoks kõige sobivam instrument, äh, kuidas äh, vähendada seda kalduvust mitte tegutseda, mis asutustel on, kui poliitikal on kohesed kulud, aga igasugused tulud tulevad alles pikemas perspektiivis Äh, kuidas teavitada laiemat üldsust makromajanduslike äh, usaldusnormatiivide poliitikast ja lõpuks, äh, kuidas võtta arvesse seda, millist mõju selle instrumendi kasutamine võib omada teistele riikidele. ja see viimane punkt Äh, toobki mind nüüd süsteemsete riskide nõukogu rolli juurde nende uute reeglite alusel. meile on antud terve rida uusi ülesandeid, lisaks meie äh, üldisele ülesandele teha hoiatusi ja soovitusi. Nende ülesannete hulgas on näiteks suuniste, arvamuste ja soovituste koostamine teatud äh, makromajandusliku usaldusnormatiivide vahendite osas. osaleme ka konsultatsioonides, mis puudutavad nende usaldusnormatiivide järelvaatamist meie äh, peame luua, looma äh, usaldusväärse infrastruktuuri ja majandusliku raamistiku, et nende uuste nõudlustega, nõuetega toime tulla ja siin me oleme õigel kursil. tuginedes oma liikmetele, oleme me loonud meeskonna, mis hindab neid erinevaid makromajanduslikke äh, usaldusnormatiive Eh, millest süsteemsete riskide nõukogu uute reeglite järgi tuleb teavitada. see meeskond abistab ka süsteemsete riskide nõukogu arvamuste koostamisel. selleks, et tagada järjekindel rakendamine kogu Euroopa Liidus, töötame välja ka suunised siis näiteks äh, ametiasutustele, kui nad hakkavad seadma määrasid äh, äh, antitsüklilistele kapitalipuhvritele ja kui ma järgmine kord selle komisjoni ees olen, siis tahan teid, teid mõlemast algatust täpsemalt teavitada. lugupeetud esinaine, lugupeetud saadikud, tahaksin lõpetada heites pilguga tulevikku ja suur, peamistele väljakutsetele, mis süsteemsete riskide nõukogu ees seisavad meie Äh, lisaülesanded äh, sunnivad meid oma süsteemsete riskide ja poliitikaanalüüsi tugevdama. meil tuleb äh, tugevdada ka oma rolli makromajandusliku usaldatavuspoliitika suunamisel Euroopa Liidus. samas peame me läbi vaatama oma otsuse langetamise protsesse selleks, et äh, täita neid äh, tähtaegu, mis äh, õigusaktides ees ette on nähtud meie arvamuste koostamiseks. mina usun kindlalt, et uued reeglid annavad meile suurepärase võimaluse. süsteemsete riskide nõukogu võib saata keskseks äh, Eh, sambaks eh, eh, Euroopa Liidu makromajanduslike poliitiliste meetmete kohta info kogumisel ja levitamisel. esimese sammuna oleme me oma veebileheküljel juba loonud siis rubriigi, kus avaldame kõik need riiklikud meetmed, millele meie tähelepanu on juhitud ja näiteks meie esimene soovitus puudutab laene välisvaluutas. suur aitäh tähelepanu eest ja nüüd olen valmis vastama teie küsimustele suur aitäh, niisiis nagu ma ütlesin, nüüd ähm, terve rida sõnavõtte äh, ehk siis küsimusi ja kõigepealt äh, Jean-Paul Coses Rahvapartei nimel. aitäh, äh, härra Draghi mul ei ole siiani olnud võimalust sõna võtta ja kõigepealt tahaksin teid tänada selle koostöö eest, mis on parlamendi, meie komisjoni ja teie vahel. ning kuna Äh, see tänane kohtumine leiab aset meie mandaadi lõpul, kuigi me loodame teid veel ka tulevikus näha. Äh, tahaksin äh, teilt küsida, mida te olete õppinud parlamendi tahtest Äh, teha siis sellest ähm, äh, Keskpanga presidendist süsteemsete riskide nõukogu äh, esimees, kas teie arvates see mõte on hea, kas sellega tuleks edasi minna või tuleks asju muuta, aitäh? aitäh Äh, ma ei ole päris kindel, kas ma sain teie küsimuse lõpust äh, päris hästi aru, te küsisite, mida me oleme sellelt parlamendilt õppinud. Äh, võib-olla ma rääkisin liiga kiiresti, ütleb härra Koses. Ähm, kui me selle süsteemsete riskide nõukogu lõime, siis me otsustasime, et Keskpanga president on ka vähemalt selle nõukogu käivitamise faasis tema esimeheks ja nüüd ma tahaksin siis teada, et mida te sellest olukorrast olete õppinud, kas asja peaks äh, niimoodi edasi tegema äh, või tuleks midagi muuta, aitäh. ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel Said El-Kadri. aitäh. suur aitäh, härra Draagi, selle sissejuhatuse eest. tahaksin teile esitada küsimuse rahaturufondide kohta. nagu te teate, möödunud septembris pärast esimesi soovitusi G kahekümnelt, EOSCO-lt ja teistelt e, tuli komisjon välja määrusega rahaturufondide kohta, see on esimene samm e, võitluses nõndanimetatud varipangandusega Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koostas terve rea selgeid soovitusi sellel teemal kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus. Äh, sealhulgas ka äh, tuleks siis äh, kohustuslikus korras üle minna nõndanimetatud väärtuse hindamisele Äh, komisjoni raportis räägitakse puhvritest äh, kui äh, esimesest sammust ja nendest muudest asjadest edaspidi. kui meie komisjonis toimus hääletus, siis selgus, et mõned meie liikmed ei ole päris kindlad, kas meil on vaja rakendada neid täiendavaid meetmeid. nii et, et minu küsimus on, kas te võiksite kinnitada Euroopa Euroopa süsteemsete riskide nõukogu seisukohta selles küsimuses ja võib-olla kõnelge ka natukene erinevatest vahenditest, kuidas siis äh, toime tulla nende süsteemsete riskidega, äh, puhvritega ja nõnda edasi. ja teiseks, mida vastaksite neile, mina muide ei ole nendega nõus, äh, aga mida vastaksite neile, kes kardavad, et need vahendid, need puhvrid ja nõnda edasi äh, Äh, ei anna soovitud tulemusi, vaid annavad hoopis vastupidi tulemusi, vastupidiseid tulemusi, loovad täiendavaid riske, sundides siis selle raha, mis praegu on fondides, pankadesse või hoopis Euroopa Liidust välja. me kogume nüüd kõik küsimused kokku, ütleb esinaine. järgmisena Silvi, kas sa soovisid lühidalt sõna võtta või ei soovinud? Äh, kõigepealt, härra Draghi, tahaksin teid tänada siin olema. Äh, ma äh, ühineksin Jean Pauli küsimusega, mis puudutab süsteemsete riskide nõukogu rolli. ja samuti ühineksin härra El Kadri küsimusega. Vicky Ford nüüd ECR fraktsiooni nimel. mul on üks tüütu, aga oluline administratiivne küsimus Äh, kogu oma mandaadi ajal me oleme üritanud äh, äh, vältida olukorda, kus maksumaksjatel tuleb pankasid päästa ja me lõime selle ettevõtmise raames ka süstaamse, süsteemsete riskide nõukogu, kehtestasime suuremad kapitalinõuded pankadele ning äh, ja samuti meil on konkreetsed reeglid, mis puudutavad riigiabi. nüüd, mis puudutab kriisilahendusmehhanismi, siis sellega me ilmselt anname komisjonile väga palju uusi rolle, mis võib tekitada teatud konflikte ja see tekitab muret, sellepärast et riigiabi roll on väga oluline selleks, et kaitsta maksumaksjate raha ja nii-öelda moraalset ohtu vähendada kui me keskpangal, kui me loime süsteemsete riskide nõukogu, siis me olime väga kindlad, et me soovime selget eraldatust teie rolli vahel keskpangas ja teie rolli vahel süsteemsete riskide nõukogus. me tahtsime eraldi sekretäriaati, eraldi äh, personali. millise äh, nõu te annate komisjonile, kuidas nende huvide konfliktidega toime tulla? Äh, sellises äh, väga olulises küsimuses nagu maksumaksjate raha kaitsmine, moraalse ohu ärahoidmine ja pankade pankroti ärahoidmine. roheliste nimel Jean-Paul Besset. aitäh, esinaine. ma üritan teha lühidalt, nagu soovitasite. minu küsimus äh, härra Draagile ei ole eriti seotud eelseisvate küsim-, eelnevate küsimusega. ma tahaksin teada, mida te arvate eh, nendest suurtest eh, murrangutest, mis on eh, tärkava majandusega riikide turgudel viimastel kuudel aset leidnud ja, ja leiavad ka praegu. kas, kas selline ärevus ei kujuta endast süsteemset ohtu Äh, maailmamajandusele ja iseäranis Euro Euroopa majandusele, kes äh, on üsna tugevalt sõltub nende tärkava majandusega riikide arengust. Äh, kas meid ei ähvarda uus finantstorm, millel võivad olla laastavad tagajärjed? me oleme tõesti mures sellepärast, et laenud, laenuvõimalused võivad väheneda. see mõjutaks Äh, äh, väga negatiivselt neid riike ja nende, nende majandust ja ka Euroopa Liidu äh, riike. me oleme eriti mures sellepärast, et selle kriisi üks peamise põhjusi, nimelt teatud keskpankade poliitika, see, et on piiratud varade tagasiostmist, see võib, olukord võib muutuda tõsisemaks, niisiis teiste sõnadega, härra Draghi, kas ei ole vaja teha ettevalmistusi selleks, et me ei tabaks üllatused nii nagu viis aastat tagasi ja kas siis süsteemsete riskide nõukogu selleks valmistub, aitäh! ning lõpetuseks Marissa Matias kuue nimele. aitäh! härra Draghi Äh, tahaksin kasutada võimalust äh, ja kõnelda probleemist, äh, mis on väga aktuaalne, nimelt pankade riskid ja, ja, ja riigivõlgadega seonduvad riskid, mis on tihedalt seotud. esitan küsimuse, mille juba esitasin seoses Majandus- ja Rahandusliiduga, nimelt laenude andmise küsimuse ma võin öelda, et äh, VKE-de jaoks üheks peamiseks probleemiks on mitte see, et nad ei saa laenu, vaid ka see, et äh, puudub nõudlus. kas te olete sellega nõus? ja see on öö, äh, otseselt seotud ka selle kohutava säästupoliitikaga, mille tulemusena inimeste palgad on vähenenud. ma arvan, et te, te olete siin üsna suuresti vastutav, aga mina tahtsin kõnelda pangariskide ja riigivõlakirjade riskide seosest Äh, tänapäeval on inimestel probleeme laenude saamisega, sellepärast et pangad ja riigivõlakirjad on omavahel seotud. ettevõtted sõltuvad väga palju sellest, millises riigis nad asuvad ja nende laenuintressid sõltuvad sellest. näiteks Portugali ettevõte, mille riskitase on samasugune kui Saksa ettevõttel, peab oma rahastamise eest maksma kuuskümmend protsenti rohkem viis koma seitse protsenti on intressimäär, Saksamaal on see ainult kolm koma kuus protsenti. kui te räägite stressitestidest, kui te neid läbi viite, siis asja mõte oli üritada ja vähendada eh, just nimelt selle geograafilise asukoha mõju riskile aga see, aga mi, kuidas on olukord täna? Mm, me näeme, millised probleemid meil on selle kriisilahendusfondiga, sellepärast et äh, kui me võtame siin arvesse ka äh, geograafilist asukohta, siis kogu süsteem lihtsalt ei toimi. Äh, me näeme, kuidas sama asi juhtub ka mujal nendel stressitestidel tegelikult ei ole mingit mõju sellele, kas väikestel ettevõtetel on juurdepääs laenudele või ei, see on tõsine küsimus, mis vajab lahendamist. aitäh ja nüüd, härra Draghi, saate sõna selleks, et äh, vastata nii kaua, kui tahate. aitäh. Äh, vastaksin siis selles järjekorras, nagu need küsimused esitati. esimene küsimus puudutas äh, süsteemsete riskide nõukogu rolli selle loomisest alates vaadates tagasi äh, äh, tundub mulle, et süsteemsete riskide nõukogu on oma koha leidnud, äh, on leidnud oma koha nendes jätkuvates aruteludes finantssektori reguleerimise üle Euroopa Liidus. süsteemsete riskide nõukogu alustas oma tööd üsna keerulises õhkkonnas sest te mäletate, et ähm, kriis oli siis just puhkenud ning jätkas seda äh, tööd siis pidevalt muutuvas regulatoorses keskkonnas, kus kogu aeg tuldi välja uue algatustega, loodi uusi institutsioone, kui süsteemsete riskide nõukogu loodi, siis ei olnud seal mingit ühtset järelevalvemehhanismi või äh, kriisi lahendamismehhanismi ja äh, paljud sammud, mis viimase paari aasta jooksul on astutud, äh, ei olnud siis veel isegi mitte kaalumisel niisiis ma arvan, et üldiselt on süsteemsete ris-, riikide nõukogu tulnud toime pidevalt muutuva keskkonnaga ja on suutnud selle keskkonnaga üsna hästi kohaneda, on säilitanud oma rolli, on täitnud oma äh, mandaadi selles kesk-, keskkonnas ning mul on väga hea meel, et ma olen olnud süsteemsete riskide nõukogu eesis-, eesistuja ning äh, te, äh, teen oma parima selleks, et institutsioon, aidata selle institutsiooni läbi viia neid muutusi, mida vaja Äh, nagu äh, te teate, on minu mandaat teatud mõttes teie Euroopa Parlamendi kätes ja ka nõukogu kätes. aga üldiselt ma ütleksin, et kui ma peaksin vaatama, äh, mis on siis süsteemsete riskide nõukogu töö tulemus, siis ma ütleksin, et see on olnud üsna positiivne. nüüd rääkigem siis rahaturufondidest Äh, te kindlasti mäletate, milline oli süsteemsete riskide nõukogu seisukoht. meie äh, tahtsime äh, neid Venav ja Tsena fonde ühendada, lähtudes sellest, et Tsena fondidega käivad kaasas süsteemsed riskid see muide oli ka USA rahandusministeeriumi seisukoht. Äh, muidugi see ei tähenda, et äh, USA täpselt samamoodi käitub. Äh, arvamusi on ikka endiselt mitmesuguseid, aga need arutelud süsteemsete riskide nõukogus toimusid enne, kui komisjon tuli välja oma ettepanekuga selle kolmeprotsendise puhvriga CNAF-ide kohta ja ka ajapiiri, mille järel nad siis veenahvideks muudetakse. meie süsteemsete riskide nõukogus ei äh, arutanud siis, kuidas seda komisjoni ettepanekut hinnata, aga ma ütleksin, et äh, see on minu arvates teine äh, parim samm edasi. nagu ma ütlesin, ma ei saa kõnelda kogu süsteemsete riskide nõukogu nimel, sest me pole seda asja tegelikult arutanud aga mina ütleksin, et see on nagu teine parim lahendus. muide, eh, niimoodi käitudes eh, hindas komisjon CNAF-ide eh, potentsiaalset riski täpselt samamoodi nagu süsteemsete riskide nõukogugi. see kolmeprotsendine künnis ei, on Äh, üsna mõistlik, äh, sektori arvates on see üsna kulukas. ja nüüd, mis puudutab neid äh, ärevaid sündmusi, neid praeguseid ärevaid sündmusi finantsturgudel, kas te viitate tänastele sündmustele või üldisemalt viimase paari kuu sündmustele? kui me räägime tänastest sündmustest, siis ma ütlesin, et kui me vaatame neid kvantitatiivselt, vaatame äh, vastastikust mõju finantssektori ja kaubandussektori vahel, siis äh, kuigi me võib-olla ei näe sellist väga äh, olulise tähtsusega vastasmõju Äh, ütleksin, et mõnikord on väga raske prognoosida, millised on äh, selliste suurte geopoliitiliste äh, riskide finantsmõjud, aga kui te viitate viimase paari kuu tormilistele sündmustele, siis ma tahaksin öelda, et euroala üldiselt on nendega üsna hästi toime tulnud otsus, reaktsioon USA käitumisele oli üsna positiivne, nii et, et mis puudutab euroala, siis mõju ei ole olnud negatiivne. tegelikult raskustes olevate riikide intressivahed on vähenenud. aga loomulikult Äh, see kõik mõjutab tärkava majandusega riikide turgu, turgu ning vastus oleks võib-olla, et äh, vastus oleks üsna keeruline. meil on kolme sorti tegijad, kellega peab arvestama. Äh, kõigepealt valitsused nendes tärkava turuga riikides, kui me vaatame, kuidas need meetmed on mõjutanud tärkava majandusega riike siis me näeme, et enamasti äh, kannatavad siis kõige kaitsetumad majandused, äh, äh, nende riikide majandused, kus on väga suur eelarve puudujääk, väliskaubanduse bilanss on negatiivne ja välisvaluuta reservid on väikesed. IMF on juhtinud tähelepanu viiele sellisele riigile. teised tärkava majandusega riigid on tegelikult Äh, äh, nende sündmustega paremini hakkama saanud. niisiis, kõigepealt esimesena tuleb arvestada siis valitsuste endiga, kes peavad omaenda riigi majanduse muutma vastupanuvõimelisemaks läbi korraliku majanduspoliitika. aga siis on veel teine grupp äh, tegutsejaid, nimelt keskpangad. ma juba ütlesin, et Äh, väga range koordineerimine meie vahel on keeruline, sest meil on oma riiklik mandaat kõigil. aga kindlasti me peame arvestama sellega, et meie tegevuse, tegevus mõjutab seda, mis toimub äh, tärkava majandusega turgudel ja me peame sellega arvestama, kui oma rahanduspoliitika otsuseid langetame. ja siis veel kolmas tegur, mis võib-olla on kõige olulisem, nimelt äh, rahvusvahelised finantsinstitutsioonid ja iseäranis IMF mis võib ähm, parandada äh, tärkava äh, majandusega riikide majanduse vastupanuvõimed läbi mitmete vahendite, aga muide, kogu kriisi ajal on äh, neil olnud juurdepääs nõndanimetatud FCL-ile, aga nad ei kasutanud seda, sest nad kartsid, et selle kasutamisega käib kaasas häbimärgistamine niisiis äh, on üsna palju asju, millega rahvu-, mida Rahvusvaheline Valuutafond saab teha selleks, et mõjutada äh, nende kriiside levimist äh,. viimane küsimus puudutas äh, sidet pankade riskide ja riigi võlakirjadega seonduvate riskide vahel. jah vabandust. kui ma teie küsimusest õigesti aru sain, siis äh, kuivõrd legitiimne on komisjon äh, riigiabi korraldajana? Teie olete need äh, kaks rolli lihtsalt eraldanud, ütleb proua Ward ja kuidas selle huvide konflikti ka toime tulla, sest et kui tuleb langetada otsuseid kriiside lahendamiseks ja samas ka otsuseid riigi abi andmise kohta, eh, mis eh, teie, kuidas teie kogemusega, eh, kogemuse põhjal on, mis asjad toimivad, mis mitte? jällegi, tegemist on küsimusega, milles süsteemsete riskide nõukogu pole arvamust avaldanud aga tegemist on osaga kriisilahendusmehhanismi juhtimisest. sellel mehhanismil peaks olema sõltumatu nõukogu, mis äh, saab ise vabalt otsustada äh, loomulikult viisil, mis on kooskõlas riigiabi reeglitega, aga see peaks olema sõltumatu nõukogu, mis suudab kiiresti otsuseid langetada, äh, teha seda sõltumatult, aga me ei tohi kunagi unustada, et nii riiklikul tasandil Äh, kui vaatame näiteks kriisilahendusasutusi riiklikul tasandil või kui meil on ühine kriisilahendusasutus, siis äh, igasugused arutelud, mis seal toimuvad, peavad olema kooskõlas riigiabi reeglitega. Äh, just selleks, et maksumaksjad ei peaks toetama pangandussüsteemi. me anname Euroopa Komisjonile lõpliku sõnaõigu, see on nii kriisilahendusotsustes kui äh, ka muudes küsimustes, äh, ütleb proua Ford. niisiis, komisjon äh, langetab lõplikke otsuseid nii riigiabi küsimustes kui ka kriiside lahendamise küsimustes ja siin võib tekkida potentsiaalse huvide konflikt ja kuidas teie, tuginedes oma kogemusele, selliseid konflikte ära hoiaks meil on äh, rahanduspoliitika rangelt eraldatud järelevalvepoliitikast äh, terve rea reeglitega ja praegu me oleme koostamas sellist äh, sisemist menetluslikku käsiraamatut. ma arvan, et enamikes keskpankades on asjad korraldatud nii nagu meil. huvide konflikt hoitakse ohjes teatud Äh, vahendid, aga ma arvan, et samasugust äh, eraldatust äh, komisjoni kahe rolli vahel saab kasutada ka selles valdkonnas ja loomulikult tuleb silma peal hoida, et see ka nii läheb. ja viimane küsimus puudutas pankade riske ja riigivõlakirjaga seonduvaid riske. kõigepealt äh, peaks äh, asja äh, nägema teatud nurga alt. see seos, mis võib-olla oli kõige tugevam kahe tuhande kümnendal aastal, sellele ei pööratud tegelikult üldse mitte mingit tähelepanu kuni finantskriisini ja BSI-ga, siis ta tuli täielikult päevakorrale. nüüd on olukorda oluliselt muudetud ja olu-, risk on vähenenud vähemalt pankade puhul, aga mitte täielikult, aga killustust esineb eh, ikkagi laenu andmise poole peal, nagu siin varem mainiti, aga ka muudes valdades, näiteks kui te vaatate, kuidas kindlustused ettevõtted investeerivad oma elukindlustusreserve, siis te näete, et nende investeeringud järgivad teatud fragmenteeritud mustrit, see tähendab, et nad investeerivad samade riikide varasse, kus nende poliisiomanikud elavad. kui meil õnnestuks, meil on vaja teha veel palju rohkem sellest, et sellisest killustatusest jagu saada Äh, ühtse järelevalvemehhanismi loomine on äh, jällegi äh, oluline lüli selles ahelas hinnangud Euroopa Liidu erinevate pankade üle tehakse üldise järelva-, ühise järelevaataja põhjal, nii et, et seega Äh, tema otsus on olulisem kui riikliku järelevaataja otsus, sest sellepärast äh, ja seega äh, hoitakse ära see oht, et võib-olla riiklik, riigi oma järelevalveasutus on mõjutatud mingitest erahuvidest aga nagu ma ütlesin, täielikult seda sidet nende kahe asja vahel saab kaostada ainult siis, kui meil on tõesti ühine äh, Äh, kriisilahendusmehhanism, äh, ühised äh, kriisi ärahoidmisvahendid, mis mingist, mingist hetkest muutuvad ka ühiseks. ma arvan, et olukord on palju parem kui kolm aastat tagasi, kriisilahendusmehhanism on järgmine samm edasi ning see süsteem, mida me siin tund aega tagasi arutasime, oleks järgmine samm edasi. aitäh! Äh, sellega oleme selle teema ammendanud ning minu roll esinaisena, äh, kes teie üle kontrolli teostab, on äh, öelda teile head aega, kuigi me tõenäoliselt kohtume varsti jälle Kreekas. aitäh! Okay, and I can just tell you our next meeting ja võin teile lihtsalt öelda, et kümnendal märtsil on meie järgmine koosolek Strasbourgis ja tänan teid. Um, need, kes tulevad äh, järgmisele koosolekule, peavad nüüd suhteliselt kiiresti liigutama ennast